kallid kolleegid, me peaksime nüüd alustama tööga peale, sellepärast et meil on väga pikk päevakord ning äh, meil on ka kutsutud siia külalised hiljem. seega me alustame kohe kaheksanda päevakorrapunktiga Euroopa ühine müügiõigus raportööriks on proua Marianne Tyson ning ma annan kohe sõna raportöörile, palun. aitäh, esimees, ennekõike ma tahaksin tänada oma kolleege, kes on mulle muudatusettepanekud edastanud tegemist on teemaga, mis tundub äh, väga lihtne, kuid tegelikult juriidiliselt on see keeruline, väga mitmed on äh, siin ähm, andnud oma panuse ning äh, pingutanud selle nimel, et raport paremaks muutuks ning see läheb siis ka juriidil-, õiguskomisjonile. ning me üritame leida ühise lahenduse ning siis lõpuks oma arvamuse edastada õiguskomisjonile. siin on muudatusettepanekud, mida peaks tagasi lükkama ehm, reformistide ja konservatiivide ettepanek, ma olen selle vastu, see tahab parandada küll siin piiriüleseid tehinguid, meil on siseriiklikult mitmeid äh, muutusi turul toimunud, me peame tarbijatele andma suurema valiku, seega õiguskaitse peab olema lihtsamalt kättesaadav, nii et selle ettepaneku me peaksime tagasi lükkama. mõistagi on võimalik parandada olukorda, kuid meil on oleme juba saanud äh, õiguskomisjonilt mõningaid äh, viiteid äh, selle kohta, kuidas seda olukorda parandada ning nemad kindlasti andavad endast, annavad endast ka parima. nii et see reformistide ja konservatiivide ettepanek, selle ma, sellele ma olen vastu. siin on veel mitu muudatusettepanekut, mis puudutavad kohaldatavust see B2B ehk siis business to business või ettevõttelt ettevõttele nii et siin muudatusettepanekutes on öeldud, et suure ja väikese ettevõtte vahelises tehingutes kohaldatakse seda väikese puhul. ning need muudatusettepanekud, mis ütlevad, et B2B ähm, kohaldatakse ainult siis, äh, kohaldatakse ka siis, kui on suured ettevõtted, siis selle ma tahaksin tagasi lükada. ning ähm, esimees me võime siit ära võtta selle B2B, sellepärast et äh, need ettepanekud ütlevad nii, et äh, VKE-dele peab äh, saama soodustingimusi. mõelge enne väiksele, on siis meie selleks juhtmõtteks ning seega mina ütleksin, et VKE-del ei ole tegelikult turul samasugused tingimused või võimalused nagu suurtel ning seega me peaksime neid rohkem kaitsma. siis on siin üks äh, ettepanek äh, laiendada seda kõikidele lepingutele, siin on siis kolleeg Kiiguldilt see tulnud, ma võin sellega nõus olla. Ähm, mõtleme enne väikesele, siis think äh, small first on olemas selliseid ettevõtteid, äh, millel on võimalik selliseid lepingulisi äh, õigusi kasutada äh, suhetes suurte ja ka väikeste ettevõtetega ning neid siis nagu tõugatakse või suunatakse neid tehingutele. seega see ähm, kolleeg Kiigoldi ettepanek, ähm, sellega ma olen nõus. siin on veel rida muudatusettepanekuid, mis äh, puudutavad ähm, ülevaatusklausli laiendamist, tegemist on väga laialdase klausliga, see on siis hindamist äh, silmas pidades, ning ma olen sellega nõus, ka mina olen muudatusettepanekuid äh, esile toonud, mida tuleb järgida siis, kui tegemist on hindamisega, nii et siis see nimekiri võib olla laiem. nüüd minu kolleegide muudatusettepanekud. kaheksateist ja üheksateist, sellega on väikene probleem. VKE-d ikkagi jällegi small first ning mina olen äh, selle ettepanekuga siin äh, nõus, et et on meelevaldne see keeld kasutada Euroopa ühise müügiõiguse norme mitte VKE-dest kauplejate vahel. ja ka kaheksateistkümnega olen ma nõus. üheteistkümnes ka Kiigoldilt siin tahetakse, et tulevikus rakenduks selline müügikord ka näiteks finantsteenuste puhul, palju keerulisemate tehingute puhul, sellega ma nõus ei ole. sellised teenused on väga spetsiifilised ning nende jaoks peab olema spetsiifiline õiguskord. lisaks sellele üritab komisjon praegu äh, ühe sellise varu äh, ettepanekuga välja tulla äh, kindlustuslepingute puhul, nii et meie ei peaks praegu oma reguleerimisala siin laiendama, seda vaadatakse siis hiljem üle veel, neid teenuseid. nüüd siis Euroopa maksujõuetuse õigus see viib meid samuti palju kaugemale, kui praegune reguleerimisala on ning ka sellega ma ei oleks nõus, selle muudatusettepanekuga. kuid hindamine ja ülevaatamine, need reeglid, rules on taught. kolleeg Kiigold on tulnud välja siin ettepanekuga, millega ma olen nõus. kakskümmend Presedo poolt ka laiendamine, siin võib kom-, suulisele kompromissile jõuda ning lepime omavahel kokku. siin on siis üks suur pakett, ähm, härra esimees, mis puudutab ähm, kindlustusi, mida seotakse ähm, ühise müügiõigusega. Äh, nüüd siis selleks oleks vaja Äh, vastavat äh, õigust, mis puudutab nüüd äh, ostu-müügilepinguid, kuid mitte nii, nagu siin välja pakutakse. kui on tegemist, kindlustusteenuste puhul ei ole tegemist finantsteenustega, siin on kindlustused, siin räägitakse kindlustusteks, kuid võib teha suulise muudatusettepaneku rakendusala laiendamiseks, selleks et tagada seda, et kõik, et, et neid siia sisse ei võetaks muudatus, mille on esitanud jällegi Presedo, kus ma ei tea, kuidas seda nüüd siis seletada. ühtne müügiõigus on alternatiivne või teine võimalik ähm, moodus tehingute tegemiseks. Presedo ettepanekus on aga nagu kirjas, et me peaksime vältima seda, et liikmesriigid vahetaksid äh, oma müügiõigust äh, sellise ühise müügiõigusega, sest on olemas ka siseriiklik õigus, mida tuleks muuta selleks, et äh, muuta nad meie ühise müügiõigusega äh, sarnaseks. ma mõistan selle muudatusettepaneku sisu, ma tean, mida te tahate vältida, kuid ärme siin hakakem asju ajama segamini siseriikliku õigusega ja siseriiklike nõu-, normidega mina ei saa sellega nõus, ei saa olla, see muudatus läheb liiga kaugele. siis härra Tuuboks ähm, ja siin on olemas siin selline instrumentaarium siis ähm, nagu töövahendid, millega on välja tulnud äh, härra Presedo, selleks, et ähm, ostuõigust oleks võimalik lihtsamalt kohaldada, ma olen sellega nõus, see on äh, Äh, päris hea pakett, me võime siin, hmm, võime siin sellega edasi minna. see osa, mis puudutab teisi õigusi, see, nendega ma nõus ei ole. ma paneks sinna põhjenduspunkti. siin ka suuline muudatus, ettepanek Turbox, need instrumentide pakett äh, peaks sisaldama ka suuniseid et kui see süsteem hakkab äh, tööle, siis kõik teavad, mida peab tegema selleks, et meil ei tekiks raskusi tõlgendamisega, nii et ähm, härra esimees, need olid siis minu kuus punkti, nüüd veel lisa. kuidas on võimalik ähm, läbi, kokkulepeteni jõuda, see on väga oluline osa siin muudatusettepanekus ettepanek räägib sellest, et me peaksime öö, ähm, vältima nõndanimetatud cherry picking, see on siis muudatusettepanek number äh, kakskümmend üks. mulle tundub, et see muudatusettepanek ei ole vajalik, sellepärast et artikkel kaheksa ka sissejuhatavas osas on selline nõndanimetatud cherry picking juba niigi öö, äh, keelatud. mis puudutab äh, B2C, siis ettevõttelt tarbijale, müügiõigusest saab valida globaalselt, üldiselt, me ei saa osasid pooli äh, välja jätta, nii et siis äh, siin on täielik vabadus, nii et äh, see ettevõttelt tarbijale ei ole välja jäetud. kuid me üritame Ehm, selle aspekti kusagile mujale sisse panna. probleemid, mis on seotud tõlgendamisi, siin on Presedolt äh, muudatusettepanek, mis viitab siseriiklikele äh, tingimustele siin me peaksime valima Euroopa-lähedase tõlgendamise, me loome Euroopa eh, instrumendi Euroopa tasandil, meil peavad olema ühtsed eh, reeglid, et me ei saa ütelda, et siis pärast saab hakata siseriikleid, riiklikke õigusi ka kohaldama. mul on üks ettepanek seal, kus äh, on kahtlusi või kõhklusi ähm, õiguskindluses, võivad äh, riigid kasutada oma, ähm, oma õigust nii palju, kui see on võimalik äh, vastavalt põhimõtetele, sellepärast et teinekord võivad esineda mõningad tühikud, nii et me peame pärast, võime siis seda õigust veel täiendada, kuid kui on veel tühik, siis võib kasutada siseriiklikku õigust ma mõistan seda muudatusettepanekut, kuid äh, ma kordan, me peaksime nii palju kui võimalik tõlgendama vastavalt äh, Euroopa õigusele ning see on meie süsteemi eesmärkideks. kuid äh, ma teen ka suulise muudatusettepaneku selle kohta. ma olen sellest rääkinud juba mitmete raportööridega ning üritame saada kokkuleppele, nii et kui me hääletame, siis on meie hääletusnimekiri äärmiselt selge ja lihtne, nii et ähm, äh, kõik mõistavad täpselt, äh, mida teha tuleb. see tuleb siis täpselt paika panna. siis on siin veel kolm punkti. E, lepingu eelne informatsioon kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis muudatusettepanekud muudatuse sisu on mulle mõistetav, ma võiksin nendega nõus olla, kuid tehniliselt, juriidiliselt ei saa ma nõus olla. kakskümmend neli ja kakskümmend viis, kui mõtleme meie müügiõigusele, siis lepingu eelne informatsioon on täpselt sama, mis meil on tarbijakaitse direktiivis siin direktiivi arutatakse praegu IMCO-s ning väga paljud teist seda ka teavad, et tegemist on raskete läbirääkimistega, mitte ainult siin, vaid ka nõukogus on need läbi, läbi, läbirääkimised väga rasked, nii et olgem siis tähelepanelikud. tegemist on täpselt samaga, mis, mis on kirjas ka tarbija õiguste direktiivis kakskümmend viis, muudatusettepanek number kakskümmend viis, kus tahetakse muuta midagi artiklis viis, siin see artikkel neliteist, nii et me võime leida siin õige sõnastuse ning jõuda ka kokkuleppele see, kui ma ei eksi, oli siis Sven Kiigoldi muudatusettepanek. lõpetuseks, härra esimees, tahaksin ütelda, et need muudatusettepanekud, mis käsitlevad äh, selliste mittestandardsete kontra-, äh, lepingute sõlmimist, leping jääb siduvaks. osad või huvitatud osapooled on liiga seotud niimoodi, me ei saa seda aktsepteerida. kui on probleem, siis äh, üks pool justkui peab oma õigus või oma kohustusi täitma, teine aga mitte see on liiga radikaalne ettepanek ning kindlasti, kui läheb vaidluseks, siis peab kohtunik öö, äh, otsustama. nii et me ei saa mõelda või ei saa eeldada, et äh, seal on sees juba enne klauslid, mis ei ole äh, korrektsed. me peame nõud, nõu raportööridega nüüd üritame siis jõuda kokkuleppele, esitame see ka selles osas suulise muudatusettepaneku. ning äh, ka õiguskomisjonile me esitame oma arvamuse ning äh, ma tahaksin tänada kõiki, sellepärast et nende muudatusettepanekuga äh, tegelikult me oleme puudutanud siin palju juriidilisi nüansse, see ju ei ole meie ülesanne, see jääb õiguskomisjonile, kuid äh, enamalt jaolt oleme ikkagi teinud äh, väga head tööd, siin on väga palju suulisi muudatusettepanekuid äh, ning fraktsioonid teavad õigel ajal, millised on ettepanekud ning, ning milline on hääletusnimekiri, et meie hääletamine oleks sujuv. aitäh! Lähme edasi variraportööridega. härra Pressedo, palun Muchas gracias, eh, presidente, muchas gracias a, a la ponente. aitäh, härra eesistuja ning ma tänan äh, raportööri. tänan selle eest, ta muudatusettepanekuid tutvustas. mina esitasin äh, muudatusettepanekuid EKONi huvisid silmas pidades. meile teeb muret Äh, see, millised on nende tehingute hinnad. Äh, selline eristumine, diversifikatsioon ei ole ju raskus, vaid see on pigem väärtus, äh, mis puudutab tarbimist, siis me ei saa panna kõike ühtemoodi paika, sellepärast et oluline on tarbija kaitsja. lepinguõiguses peab jääma lepinguline vabadus, nii et siis äh, erisus on väärtus. minu arvates peaksime me äh, tegema seda, et me loome eri väärtusid. näiteks alandades neid tehingute, suurendades tehingute arvu, nii et üle, piiriülesid tehingud oleksid kättesaadavad kõikidele turuosalistele. see süsteem on fakultatiivne me ei saa panna paika midagi, mis oleks täpselt ühesugune ning mis ähm, takistaks kuidagi ähm, tarbijaid või mis ähm, raskendaks ka konkurentsi. nii et siis, äh, kui on olemas äh, fakultatiivne võimalus, siis see võib olla kasulik kõikidele osa, osapooltele. mina ei saa aru, miks see peab olema ainult osadele äh, turupooltele mõistagi need ähm, suured ettevõtted, ähm, kellel on lepingu mudelid saavad ju praegu tehingutest rohkem kasu, väikesed aga mitte, nii et süsteem peab olema fakultatiivne. selline fakultatiivne süsteem peaks äh, neid tasusid ähm, vähendama. ma ilmselt oleksin pidanud äh, teile selgitama oma muudatusettepanekus rohkem ära, mida ma mõtlen, võib-olla siis standardlepingut äh, oleks pidanud põhjenduspunktis äh, välja selgi-, selgitama. on olemas standardsed lepingud, mida oleks siis võimalik kasutada ülevaatamise puhul me peame vaatama, kas tehingute puhul on olnud kulude tase õige ning samuti mõju, milline on selliste ettepanekute mõju kõige haavatavatele tarbijagruppidele. Need, kes peaksid äh, omama kõige suuremat usaldust just sellise uue instrumendi suhtes. siin on ka väga palju olulisi aspekte, kuid äh, minu arvates peaksime me jääma teatud sätete juurde. me võime olla ka pragmaatilised ning soodustada kogu seda normatiivi, ütelda, et on olemas standardlepingud, kuid see ei tähenda mitte seda, et äh, lepingu osapooled ei võiks kasutada seda, mis vastab nende vajadustele. nüüd siis lahendamata küsimused, tühikud, minu arvates ei ole nii halb, kui osapooled lepivad äh, omavahel kokku ähm, konkreetsetel tingimustel või paika pandud tingimustel, kuid äh, kui on võimalik, siis on võimalik ju ka siseriiklikku õigust kasutada kuid mõistlik oleks minu arvates mõistlik oleks siis see variant, et kui meil on tühimik, siis me kasutame siseriiklikku õigust. Need olid siis need põhiküsimused, mis minu arvates olid kõige olulisemad. raportöör selgitas siin väga pikalt oma seisukohti, võib-olla võiks ta samamoodi selgitada ka kompromissmuudatusettepanekuid, nii et meil oleks siis ähm, võimalik paremini kokkuleppele jõuda, aitäh! aitäh! härra Klints, palun! suur tänu! teen lühidalt. ma ei esitanud muudatusettepanekuid, sellepärast et ma olen kolleeg Tysoniga ka laias laastus nõus, aga mõningad äh, märkused siiski. me kõik teame, et äh, VKE-d äh, ei kasuta siseturu võimalusi piisavalt ära. ühelt küljest sellepärast, et nad ei suuda oma liikmesriigi seaduse tõttu Tartu lepinguid äh, välismaalastega läbi suruda või siis nad kardavad äh, välismaist seadusandlust. me ei saa eeldada, et me asendame kakskümmend seitse erinevat kaubandusõigust Euroopa Liidu kaubandusõigusega. nii et äh, komisjonil on nüüd lähenemine, et tuleb viia sisse kahekümne kaheksas režiim ja see on täiesti tervitatav härra Kamal soovitab ettepaneku tagasi äh, saata, aga tegelikult meie koostame siin ainult arvamuse, vastutav on hoopiski õiguskomisjon, nii et tagasi saata me niikuinii ei saa. ja kui me nüüd äh, vaatame ettepanekut, äh, mis meil praegu on, siis äh, meie eesmärgiks äh, on, et see praktikas oleks kasulik äh, VKE-dele ja aitaks neil siseturust kasu saada, aga eks tulevik näitab, kas see ka nii läheb. võib-olla me näeme siis kahe kuni nelja aasta pärast, äh, mis on saanud ja siis tuleb ähm, asi kriitiliselt üle vaadata. me ei tohi aga lubada seda, et lisaks äh, keerulistele kahekümne seitsmele kaubandusseadustikul me viime veel sisse kahekümne kaheksanda, mis on veelgi keerulisem ja mis toob endaga kaasa liigset bürokraatiat. kui meil õnnestub äh, läheneda asjale niimoodi, et meil äh, tuleks ka B2B ehk lepingud ettevõtjate vahel, mitte ainult ettevõtjate ja tarbijate vahel, siis äh, väga hea, aga me ei tohiks üle koormata äh, seda dokumenti, ma olen rääkinud äh, kaubandussektori esindajatega, ma olen rääkinud õiguskomisjoni liikmetega ja üldine vaimustus on äh, praegu veel tagasihoidlik, ei välistada, et sellest saab midagi head, aga selles ei olda ka veel päris kindlad, aitäh! tänan ja härra Kiigolt, palun! tänan, esimees. ma endiselt ei saa aru, milline fraktsioon peaks kõigepealt rääkima, aga kuna me oleme sõbrad, siis ehk saame kuidagi hakkama. praegu see ei ole vast nii oluline, aga täiskogul tegelikult see oleks veelgi tähtsam. aga see selleks, suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja suur tänu positiivse tagasiside eest mõningatele meie muudatusettepanekutele põhimõtteliselt me toetame laias laastus komisjoni ettepanekut, me arvame, et sellest võiksid kasu saada VKE-d, see tõstaks tarbija usaldust äh, ühisturu vastu. me toetame üldiselt raportööri lähenemist, eriti mis äh, puudutab äh, finantsteenuste äh, küsimust. samuti me tervitame nende lepinguliikide või lepinguliste suhete kaasamist, mis ei ole kaetud siseriikliku õigusega, eriti kui tegemist on omandi üleminekuga me oleme esitanud omalt poolt muudatusettepanekuid ja ma tahaksin keskenduda siis konkreetsetele artliku, artiklitele kõigepealt äh, kuuskümmend kaks. meie oleme arvamusel, et äh, see on kooskõlas sellega, et finantsteenused on jäänud äh, kohaldamisalast välja ja me ei saa siin katta finantslepinguid, äh, siin äh, nähakse ette teatavad äh, omavolilised sammud seoses artiklitega kolmkümmend üks, näiteks piiriülene kauplemine, siin on teatavat ebaselgust. meie pakume välja, et piirangud võetaks maha piiriülene kaubandus äh, võiks äh, samuti saada kasu välja pakutud sätetest. edasi me sooviksime, et äh, vaadataks üle müügilepingud, mis puudutavad kauplemist äh, ettevõtete vahel, kes ei ole VKE-d. järgmisena avatud äh, lõpuga leping, et äh, kui ettevõtja saab muuta hinda, siis tarbija peaks olema sellest eelnevalt informeeritud. edasi, kui summa arvestatakse lepingus lähtuvalt vahet kasutustasudest, siis tuleb paika panna, mille põhjal neid tasusid arvestatakse. see on artikkel kakskümmend. artikkel kakskümmend viis ei ole selge, miks tarbija ei peaks saama kogu hinnainfot vastavalt artiklile neliteist. nii et eh, lisaks sellele tahaksin ma mainida et äh, siin kojas on meil suhteliselt erinevad arvamused sel teemal ja see on natukene imelik, sellepärast et äh, siseturukomisjonis meil on hoopis äh, teistsugune enamus justiitskomisjonis juristidel nagu ikka on oma arvamus. nii et meil on tugevad eriarvamused isegi fraktsioonide siseselt ja riigisiseselt kõik sõltub sellest, mis komisjonis keegi istub. tavaliselt on nii, et kui erineva taustaga inimesed äh, jõuavad samale järeldusele, aga kui nad jõuavad äh, erinevale järeldusele, siis äh, miski läheb hinnangute andmises valesti. nii et me peaksime tõsiselt arutama seda küsimust fraktsioonides, enne kui me läheme edasi komisjonides inimesed, keda ma tavaliselt usaldan, on arvamusel, äh, on samal arvamusel härra Kamaliga, et see ei ole mingi tore idee. siin meie Econis enamasti suhtume sellesse ideesse pooldavalt, aga me peaksime veel pidama siseseid arutelusid ja täpsustama argumente, mulle tundub, et see on mingi üldine probleem, võib-olla teie fraktsioon, härra Akamal, on ühtne, aga teised fraktsioonid on selles osas äh, sisemiselt lõhestunud. ja see paneb mind kogu selle asja üle järele mõtlema, aitäh! okei okay,, and next it's uh... tänan ja järgmisena Said Kamal, palun. tänan, esimees mul on alati hea meel, kui Sven äh, räägib enne mind ja eriti, kui ta teeb sissejuhatuse niimoodi, et ta kaitseb äh, minu seisukohti. ja kui nüüd äh, kuulata siin raportööri ja variraportööri, siis jah, siin on tõesti arvamused päris erinevad. Lähme tagasi põhimõtete juurde väga oluline on see, et seadusandlust äh, esitletakse, sellega tuldakse välja ainult siis, kui selle järele on äh, vajadus, aga mis puudutab ühist müügiõigust, siis äh, ma ei ole kindel, kas meil on selle järele vajadus. Sven tegi väga hea kokkuvõte arutelust siin kojas fraktsiooniti ähm, fraktsioonide üleselt, komisjonide üleselt ja mind jahmatab seoses selle teemaga et äh, kui me tegeleme direktiivide või määrustega, siis äh, mõnikord on äh, etteennustatav, mida inimesed otsustavad, osad pooldavad rohkem turgu, teised ettekirjutusi, aga selles küsimuses on olukord selline, et nii tarbijate esindajad, juristid, valitsuste esindajad, ettevõtete esindajad on mulle öelnud, et see ettepanek on ebavajalik ja segadust tekitav nii ettevõtjate kui ka tarbijate hulgas. ja väga vähesed on öelnud, et nad on veendunud selles asjas, aga nagu, nagu Wolf Klints ütles, siis ähm, entusiasm on äh, puudu. ma tean, et VKE-del on siin äh, tugev äh, lobitöö käimas, et loomulikult sellega tuleb arvestada. meile kõigile meeldivad äh, VKE-d, äh, armsad väiksed organisatsioonikesed võrreldes kurjade suurte mm, korporatsioonidega. aga ma ei räägi nüüd siin edasi, muidu toon endale kaasa pahandusi, ühesõnaga ma ei ole selline nagu UKIP-i partei kolleegid, kes lihtsalt äh, muudkui tahavad kõik tagasi lükata, ma üritan läheneda asjale pragmaatiliselt. ja kolleegid on esitanud muudatusettepanekuid, et tõesti seda ettepanekut paremaks äh, muuta ja siin komisjonis ka on paljud kolleegid äh, tõesti pingutanud selle küsimuse paremaks muutmise nimel ja ma arvatavasti pean tõesti varsti need äh, ettepanekud tõsiselt läbi vaatma, et äh, teha kõige paremad otsused selles äh, olukorras ja võtta nii-öelda halvivast parim, kui ma jään siin vähemusse. igal juhul IMCO komisjon on öelnud, et komisjoni ettepanekus on palju puudusi ja mina lükkaksin selle praeguse ettepaneku tagasi, mitte sellepärast, et ma seda üldse ei soovi, aga meil oleks vaja sellist ettepanekut, mille peale ei tule juristid, tarbijad, ettevõtete esindajad ja valitsuste esindajad kaebama, me peaksime eelnevalt teadma rohkem, millist müügiõigust me tahame. ma usun, et me peaksime komisjonilt äh, nõudma tõhusaid mõjuhinnanguid ja eelnevaid äh, konsultatsioone, kui nad äh, soovivad äh, saada ühtsust, kui nad soovivad saavutada ühtsust, siis ühtsus ei seisne selles, et kõik ühtselt kritiseerivad. suur tänu! ma arvan, et nüüd kõik variraportöörid võtsid sõna komisjoni esindaja sooviks ka sõna, aga me oleme ajast üle läinud juba kümme minutit, meil tekkisid hommikul suured laskused, aga ma arvan, et me peame nüüd edasi liikuma, eriti arvestades sellega, et siin on tegemist äh, arvamusega, nii et äh, Mariann, palun tee lühike kokkuvõte. ma ei taha, et äh, siin me ajast üle läheksime, sest need tulevad kuulamised. ja tänan, esimees, teen lühidalt me teame, millised meie seisukohad on. Rakamalile tahaksin ma öelda, et ähm, justiitskomisjoni koordinaatorid on äh, valmis äh, nõudma parlamendilt äh, mõjude hinnangu uurimise tegemist, siis me saaksime hinnata paremini komisjoni ettepanekut. ma arvan, et äh, meie komisjon ei peaks minema nii kaugele, et me lükkame kõik äh, tagasi, sellepärast et me ei tea, kuidas täpselt see müügiõigus hakkaks äh, tulevikus välja nägema. me peame hindama selle vahendi majanduslikke plusse ja miinuseid sellest äh, vahendist äh, võib äh, olla kasu tarbijatele ja ettevõtjatele, aga ainult siis, kui kõik aspektid on selged ja paigas. justiitskomisjon peab tegelema juriidiliste aspektidega ja juuraeksperdid peavad võtma vastu lõppotsused, meie esitame oma arvamuse, siis teeb justiitskomisjon äh, omad otsused lähtuvalt äh, mõjude hinnangust ja loomulikult äh, fraktsioonid äh, peavad siis otsustama, kuidas nad hääletavad, kui see tekst jõuab täiskogule. nii et ma arvan, et me saame selle teemaga edasi tegeleda ja ei peaks siinkohal rohkem venitama. suur tänu! me peaksime hääletama kaheksandal oktoobril, me ei tea, millal on hääletus justiitskomisjonis, aga arvestades meie tihedat päevakorda ja üldse äh, tulevasi plaane, siis peame hääletama võimalikult kiiresti. nüüd edasi päevakorrapunkti number üheksa juurde, milleks on väärtpaberi arveldus Euroopa Liidus väärtpaberite keskdepositooriumid ja ma annan äh, sõna raportöörile Kay Swinburne'ile, kes hakkab äh, tutvustama oma raportit. Thank you, madam chairman um,. Over the last few years aitäh! viimaste aastate jooksul oleme me siin komisjonis ja mujalgi üritanud käsitleda äh, kõiki aspekte äh, turgude toimimisest. me oleme käsitlenud MIFIDit ning tänu härra Kõrbuse tööle oleme me samuti oma tööd nüüd laiendamas ja üritanud katta kõiki väärtpabereid me oleme samuti läbi vaadanud äh, turu kuritarvitused ning äh, käitumisjuhendid ja samuti depositooriumite keskse skeemi. nüüd on viimane äh, punkt veel järgi. tegemist on viimase osaga ning seda minu raport puudutabki ole, hoolimata sellest, et tegemist on tehnilise küsimusega, olen ma üritanud käsitleda seda raportit nii, et olen seadnud ennast investori asemel ja üritanud vähendada investeerimiskulusid ning muuta süsteemi tõhusamaks. meil on olnud siin kaks peamist eesmärki kogu ettepaneku, esimene neist on äh, pärit mitme aasta tagusest ajast kus äh, üritati äh, siis ühisturgu muuta täiuslikumaks, nii et lõplikuks eesmärgiks oli vähendada kulusid piiriülestele tehingutele investorite jaoks. finantskriisist peale oleme me nüüd üritanud äh, teise eesmärgi saavutamisel tööl teha, mis on meie jaoks kõige olulisem siin, ehk siis muuta finantsturu infrastruktuurid stabiilsemaks ning oleme üritanud vähendada süsteemseid riske me räägime siin üheksa kahekümnest trilj-, äh, biljonist äh, eurost, nii et äh, väga keerukas on välja töötada selline süsteem, mis toimiks kogu turu jaoks. ma toetan komisjoni kogu ettepanekut ning üldiseid, üldist suundumust, mille kasuks nad on otsustanud. muudatusettepanekutes oleme üritanud rohkem keskenduda ühisturule ning äh, taristutele, olen üritanud ka paindlikkust äh, kaasata, kus see on olnud äh, võimalik. mis puudutab arveldustsükleid ning distsipliini, siis ma ei usu, et Euroopa Keskpanga, siis Euroopa Keskpank soovib eh, stand-, eh, harmoneerida kõiki arvelduse tsükleid niimoodi, et eh, töö oleks tõhus. tundub, et mõned turud võivad kiiremini reageerida T pluss kahest, aga ma arvan, et me peaksime üritama ühe Äh, eesmärgi poole pürgida ning tundub, et T pluss kaks on praegu kõige parem viis. ma arvan, et aga me peaksime äh, ambitsioonikamad olema ning äh, kui me selle üle vaatame, siis võib-olla oleks võimalik meil minna isegi kaugemale T2S-ist T1-ile, ühele ning isegi veel ambitsioonikumaid eesmärke seada. niisiis, olgugi et ma toetan äh, põhimõtteliselt seda, et meil peaks olema hea äh, distsipliin siin tagatud ning toetan äh, ka komisjoni ettepanekut õigeaegselt arveldused Äh, teha, siis äh, olen natukene ettevaatlikum äh, selle süsteemi puhul, mida komisjon praegu välja pakub, sellega kaasneb, kaasnevad suured kohustused. tahaksin natukene suuremat paindlikkust mõningate toodete puhul, eriti kus on vähem likviidsust seotud. võttes arvesse praeguseid andmeid, siis arvelduste läbikukkumine niivõrd levinud ei ole, ligikaudu üheksakümmend kaheksa protsenti arveldustest leiab aset mõistliku aja vältel. praegune süsteem, mis on välja pakutud, on aga väga paindumatu. nimelt peaks olema võimalik, kui vaja, saavale osapoolele esitada taotlus ülevaate saamiseks. ma ei usu, et väga keerukas režiim, mis kehtiks erinevatele toodetele ja erinevatele turgudele, oleks meie kõikide huvides. ma arvan, et me peaksime üritama selle süsteemi jätta nii lihtsaks kui võimaliks nii kui võimalik, nii et investeerija võiks siis taotluse alusel ülevaate saada. võttes arvesse majanduskasvu praegu ja kolleeg viitas VKE-dele, siis usun, et on väga oluline, et me arvestaksime VKE-de heaks koostatud eeskirjadega ning kui me üritame selliseid ettevõtteid äh, nimekirja panna ning vaadata nende juurdepääsu kapitaliturgudele, siis me peame arvestama sellega, millised tõkked neile on, eriti kui me räägime MIFIDist. tahaksin äh, CSTR-i raames sellega arvestada arvestada rohkem, äh, tahaksin, et oleks rohkem paindlikkust, eriti äh, kui tegemist on vähem äh, likviidsusega tehingutega, siin on viieteist päeva piir ning tuleks tagada ka kõikide võimalike osalus. praegu on kokku kuus kokkutulemiskohta, mis langevad VKE-de kasvuturgude alla ning me peaksime üritama muuta võimalikult atraktiivseks need äh, kõikidele uutele investeeringutele. kui oleks võimalik T2S-i saavutada, siis oleks väga hea, kui nad ei suuda seda, siis oleks vaja natukene rohkem mänguruumi jätta järelevalve koha pealt olema väga tähelepanelikult vaadanud, millised on seosed CSD-ga ning praegu tuleb ütelda, et CSD toimuvad eelkõige liikmesriikide tasandil ning infovahetus ja koostöö esmajärelevalve äh, ajal oleks võib-olla kõige mõtli-, mõistlikum. tahaksin aga, et menetlus oleks väga lihtne väärtpaberite kaeskdepositooriumite eh, seoste puhul. seega oleks hea, kui tegemist oleks lihtsalt teavitamissüsteemiga. Eh, lubade andmise protsess peaks olema küll väga eh, korralik ja vettpidav, aga siin võiks olla lihtsamad reeglid. arveldust ei peeta enamasti investorite poolt tehingus äh, riskantseks osaks. seega ma leian, et me oleme väga palju aega kulutanud äh, MIFI, peaksime just MIFIDis investorite kaitsele tähelepanu pöörama, mitte niivõrd siin. investorid on vaadanud siin on samuti ette nähtud ähm, kollisiooni kohta eraldi klauslid äh, ning äh, ka era-, lahushoidmise kohta. väga oluline on, et, et investorid teaksid, millised on nende varad ning et neil oleks äh, õiguslik kindlus tagatud. nii et nad tunneksid ennast julgelt ja teaksid, et kui kõige hullem juhtub, siis nende õigused on tagatud ning neil on võimalik oma väärtpaberitele võimalikult kiiresti juurde pääseda lisaks sellele olen lisanud ka mõned valdkonnad, mida komisjon ei ole käsitlenud. Äh, siin on äh, probleemiks äh, edasi tagamine ning sisene kasutus. oma uuringute käigus ma olen näinud, et väga keerukas on saada nende teemade kohta kindlaid andmeid, tõenäoliselt seetõttu, et andmeid ei ole piisavalt kogutud. aga ma usun, et siin ohte on. oma raportis ma räägin edasi tagamisest ning teistest äh, tehingutest ja ütle, et äh, selle kohta tuleks ka tagasisidet saada, väga hea oleks, kui meil oleks tegelikult head selle kohta, milline olukord on. nii et äh, tulevikus me võiksime vaadata, kas on vaja parandada olukorda nii, et me oleksime katnud kõik valdkonnad. Need komisjoni ettepanekud toetan selles osas, et tuleks kaheks õiguslikuks äh, osaks sai jagada CSD-d. ma arvan, et äh, siin ma kajast-, äh, siin on ka parlament minuga nõus, kui ma ütlen, et me eelistaksime üle-euroopalist äh, lahendust, mitte liikmesriikide opt-out'e. see tundub olevat teostatav. ilma kaitsesüsteemita võivad tekkida süsteemsed riskid ma usun, et meil oleks võib-olla võimalik välja tulla paremate, parema lahendusega, millega ei kaasneks erandid, nagu ma ütlen, on välja tulnud ka likviidsusriskide kohta tehtud aruanne sellel suvel ning eh, me oleme selle, seda analüüsinud. sest et raporti raames äh, tuleb vaadata ka seda, mis juhtub siis, kui igapäevaselt tekib likviidsusega probleeme. ja sellisel juhul oleks äh, vaja leida äh, vajalikud likviidsused, kui näiteks üks likviidsuspakkuja otsustab ärilistel põhjustel likviidsuse pakkumise lõpetada, see on selline süsteemne risk, mida võib-olla tuleks käsitleda. ma ei tea, kas komisjonil on õigus, et kaks õiguslikku üksust suudavad probleemi lahendada, aga äh, kriisiolukorras peaks olema võimalik uus arvelduspank äh, leida. tahaksin siinkohal veel tänada teisi äh, variraportööre ja komisjoni liikmeid ja ootan teie ettepanekuid, nii et loodetavasti õnnestub meil kõik see toimima panna ühisturu tingimustes. me peame ikkagi tõsiselt järgi mõtlema sellele, mis me teeme väärtpaberite keskdepositooriumitega, sellepärast et tegemist on äärmiselt oluliste finantsasutustega tegemist arvelduste puhul on viimase sammuga kogu äh, tehingute tegemisel ning meil on vaja ka siin selgust. nagu kõikide turutaristute pakkujate puhul on meil vaja ka siin ühtse turu lahendust teenuste jaoks, mida pakutakse. meil on vaja tugevdada stabiilsust ning vastupanuvõimet selles süsteemis, mis on Euroopa Liidu ülene, kuid meil on vaja ka konkurentsivõimet, innovatsiooni ning äh, määrust, äh, mis vastaks uutele tingimustele, suur aitäh! Thank much. Um, before I call the shadows, if anybody else wants to speak. suur aitäh, variraportöörid, kui keegi soovib sõna, siis palun andke ähm, märku sellest. ja kui keegi veel peale variraportööride tahab sõna, siis palun andke te teie märku, sellepärast et ma pean kuidagi ajapiiranguga ka toime tulema. esmalt aga Rahvaportist, palun. Thank you, madam chair. Ja, ich äh, möchte eingangs der ma tahaksin äh, tänada raportööri Kei Swinburne'i koostöö eest, mis meil on olnud viimastel nädalatel äh, sel äh, teemal. paljude aspektidega, mida ta mainis, olen ma täiesti nõus. mitte ainult äh, siin äh, ei ole esiplaanil kaks teemat, turvalisus ja siseturg. me soovime rohkemat turvalisust, rohkemat siseturgu. rohkem siseturgu tähendab äh, konkurentsi tugevnemist äh, turul, mis on praegusel hetkel paljudes valdkondades monopoliseeritud. meil on praegu olukord selline, et siseturg eksisteerib ainult piiratud määral, nii et äh, komisjon äh, peaks tugevamalt äh, konkurentsi sisse tooma ja praegune ettepanek on selles valguses tervitatav. ma tahaksin äh, siinkohal tähelepanu juhtida mõningatele punktidele. ma olen nõus sellega, mida raportöör pakkus välja seoses kauplemistsüklitega. kui meil on näiteks äh, VKE-d äh, ja me näeme neile ette erandeid äh, pikemaks ajaks, siis oleks halb, kui me looksime sellise olukorra, kus äh, VKE-del tuleb uusi raskusi. nüüd edasi, mis puudutab järelevalvet, siis äh, tuleks järele mõelda selle üle, et kui me räägime CSD-de vastutusest, siis ne kõik ei peaks olema väga bürokraatlik. praegu on meil tugev standardimine sisse viidud. peaks piisama lihtsast teavitamisest ilma, et nõutaks äh, teavitamise eelnevat äh, heakskiitmist. me soovime ju tugevdada siseturgu ning äh, järelevalve liiga range kujul sisseviimine võib tuua siseturu pidurdamise. ma olen nõus äh, kolleeg Swinburne'iga, et CSD-del peaks olema võimalus täita kõiki kolme olulist ülesannet, mitte ainult kahte kuni kolme. keskne poliitiline teema siinkohal on, et kuivõrd CSD-d peaksid saama pangalistentsi, ma arvan, et viiel CSD-l on praegu see pangalitsents olemas, ülejäänudel ei ole kui kasvab tegevuste arv siseturul, kui kasvab piiriülene töö, siis äh, on äh, vaja teha pangandustehinguid äh, piiratud määral ja need tehingud, nende arv kasvab, mitte ei vähene. komisjon pakub siin välja erandlikku reeglistikku ja ma arvan, et meil on vaja luua selliseid äh, reegleid, äh, mis loovad võrdsed võimalused, mitte nii, et osad äh, CSD-d oleksid eelisolukorras võrreldes teistega ja peab järele mõtlema selle üle, kas see välja pakutud erandkord on tõesti kõige parem või me saaksime CSD-del piiratud määral täita pankade ülesandeid kriitiliselt äh, suhtun ma sellesse, kuivõrd äh, teised äh, turul osalejad saaksid täita teatavaid äh, ülesandeid, mis praegu on antud ainult äh, CSD-dele. kui äh, CSD-del äh, keelata ära nii-öelda pankade mängimine, siis see on jah, täiesti õige. aga kui pankadel lubada saada CSD-deks, siis ei ole tegemist enam õiglase huvide kaitsega ja see ei ole kasuks äh, siseturule ka turvalisuse või kontrollitavuse seisukohast, äh, arvelduste kontrolli seisukohast ei ole see edasiviiv, nii et me peame otsustama, kuidas seda teemat äh, käsitleda. igal juhul tuleb luua olukord, kus siseturul samadele tegevustele kehtivad samad reeglid ja lõpetuseks raportöör toonitas tugevamalt kui komisjon esmarolli, rääkis CSD-de kontrollist ja järelevalvest ja väga oluline on et kui me juba esma oleme loonud, siis me annaks talle ka mõttekad ülesanded, millega tegeleda. suur tänu. suur aitäh, Anton, palun. Muchas gracias, eh, presidenta. Yo quisiera primero. aitäh. esmalt ma tahaksin tänada proua Swinburne'i selle raporti eest, sellepärast et tegemist on väga detailse keeruka tööga, mis ta on teinud tõenäoliselt tehakse palju muudatusettepanekuid kõige olulisemate küsimuste kohta. tegemist on äh, väga olulise asutusega CSD-de näol. see võimaldab piiriüleseid investeeringuid teha, kuid see ei ole oluline mitte ainult investoritele lepingu osapooltena, vaid äh, see on oluline ka seetõttu, et seeläbi on võimalik äh, tagada väärtpaberite turgude äh, turvalisus ning läbipaistvus. Äh, vahetus, kontroll ning registreerimine on olulised aspektid ning samuti kõikide muude toodete turud, äh, mis on seotud rahanduspoliitikaga, äh, on väga olulised, seega on CSD-de näol tõesti tegemist äärmiselt tähtsa valdkonnaga. ma arvan, et äh, lihtsalt kokkuleppest osapoolte vahel ei piisa, meil on vaja Euroopa-ülest õigusloomet. määruses aga ei käsitleta kogu problemaatikat siin on sisse viidud samuti seos süsteemiga target äh, kaks security, T2S, aga kogu süsteem ei ole praegu väga selge, ka pangalitsentside küsimus näiteks, kas siin saab olema tegemat pi-, tegemist piiratud litsentsidega ja see, et lepanga litsents on olemas, see ei pea ju ometigi tähendama seda, et on täidetud kõik tingimused, et CSD-na toimida. sellepärast CSD-del on ikkagi väga täpsed organisatoorsed nõuded vastavalt sellele määre, määrusele. teenuste pakkuse režiim siseturul, võrreldatavuse režiim, samuti see, et tuleb teha erinevate keskasutuste vahel vahet, on oluline õige on siin lähtuda sellest, et tuleb võrdselt kohelda kõiki, ma leian, et me peaksime siin tagama võrdse juurdepääsu ning äh, kogu turu läbipaistvuse. me tahame muidugi, et kõikide tehingute puhul oleks tagatud võimalikult suur tõhusus, et tehinguid saaks võimalikult kiiresti sooritada ja võimalikult väikeste kuludega ning et oleks kinni peetud samuti proportsionaalsusest ja paindlikkusest ja arvestatud riskidega. tuleb tagada klientidele turvaline seisund turul ning vältida kollisiooni. me näeme, et tegemist on asutusega, mis allub samuti järelevalvele ta peab kinni pidama teatud kohustustest. nii et äh, tuleb arvestada kõikide nende kriteeriumitega ja sellega seoses ütleksin, et meie ettepanek peab olema tõesti täiuslik. ja ma usun, et sinna ei tohiks olla erandeid äh, arvelduste täitmiseks me ei peaks ka teavitamise peale üle minema lubade asemel ning äh, vastastikuse põhimõte peaks kehtima võrreldatavuse küsimustes, seda siis juhul, kui on olemas võrreldavad äh, süsteemid. Need on need aspektid, mida me arutame, me valmistame omalt poolt ette ka muudatusettepanekuid, aga minu esmane reageering oleks järgmine, tahaksin õnnitleda raportööri äh, vägagi detailse ja hea töö eest, sellest on suur abi, mille põhjal on meil võimalik ka häid muudatusettepanekuid teha, aitäh! Um, aitäh, mina olen variraportööriks Aldest, seega ma annan endale ise sõna. tahaksin tänada sind raporti eest, Kei, usun, et oled teinud meie töö lihtsamaks, sellepärast et sa oled äh, väga kõikehõlmav olnud. paljudes valdkondades äh, ei olegi vaja muudatusettepanekuid teha, sellepärast et Äh, et äh, sa ei ole sellest rääkinud, aga see muidugi ei tähenda seda, et ma ei läheks tagasi komisjoni seisukohtade juurde, siis ei räägiks sellest. ma muidugi ei taha mingil juhul sinu tööd õõnestada. aga alustuseks pangalitsentside küsimus. ma usun, et siin said küll naelapea pihta, kui ütlesid, et siin võib olla tegemist süsteemse kombinatsiooniga ja me peame teadlikud olema sellest ja sellega kaasnevad ka ohud. seega tuleb täielikult lahus hoida need asjad ja ma nõustun täiesti ka eranditega ning sellega, et need tuleb välja jätta. kui me, me küll kõigi vahel kui me kõigi vahel kokkulepet ei saavuta, et äh, erandid peavad välja jääma, siis tuleb ikkagi täpselt ära määrata, millised äh, pangateenused käivad äh, selle alla ja millised, siis me teaksime, millised on täpsed nõuded. samuti tuleks kuidagi kriisilahendus kaasata ma usun, et esmalt on küll sul õigus, et erandid tuleb äh, välja jätta, aga kui see ei lähe läbi, siis me peaksime täpsustama, et kui erand ikkagi tehakse, sellisel juhul kaasnevad sellega ka mitmed tingimused ja väga karmid tingimused. mis puudutab sisearveldust, siis väga kena, et äh, sa seda puudutasid. ma ei tea, millal me siis teame, millal äh, sellest piisab. Äh, sellepärast, et kui tööga pihta hakatakse, siis võib minna aasta mööda, enne kui me midagi, mingi tulemuseni jõuame. võib-olla iga kvartali tagant seda teha oleks hea. osad arv-, ootavad, et kui T2S pihta hakkab, siis minnakse veelgi kaugemale ja oleks hea, kui äh, suudetaks ka siin olukorda jälgida. aga samas ma ei tahaks ka midagi, mis oleks liiga koormav. nii et võib-olla võiks seda veel arutada ja vaadata. mis puudutab äh, ekvivalentsust, siis äh, mis puudutab kolmandaid riike, peaks kõik tulemustel põhinema, sellepärast et äh, siin me reguleerime ahelat ja kui me peame selle ahela äh, katki tegema, siis ei ole põhimõtteliselt ju vahet, mis koha pealt me ta katki teeme vastastikuse põhimõte võiks olla vastavate õigusküsimuste puhul, mis on võrreldavad. ma ei tahaks vastastikku sisse viia neis kohtades, kus me ei tea tegelikult, mis me vastu saame. Emiris ja Mifitis äh, tuleb samuti äh, silmas pidada ja me peame kooskõlastatult nendega äh, siin edasi liikuma mul tekkis küsimus veel, kas me võiksime olla väga julged ja lihtsalt selle asemel, et äh, räägiksime likviidsusest, võiksime me rääkida sellest, et on mõningaid liike äh, mittelikviidsust. siin te räägite VKE-dest ja turgude väiksusest. meil on juba olnud äh, probleeme katkestustega ja me ei taha, et olukord veelgi hullemaks läheks. ja kui selliseid asju juhtub turu suuruse tõttu, siis sellisel juhul me ei peaks mingil juhul seda penaliseerima. seega mulle tõesti meeldiks, kui me suudaksime millegagi välja tulla. ja lõpetuseks sest et ülejäänud küsimused on läbi võetud. dematerialiseerimine, sina tegid ettepaneku, et seda oleks võimalik teha juba tehingupäeval ma ei tea, nüüd kui me jääme T2S-i standardi juurde, siis tuleks vaadata, mis toimub, kus edasi minnakse või midagi. aga kui sellega kaasneb viivitus, siis see ei ole rahuldav. nii et ma tahaks võib-olla ka sellega arvestada, ma ei tea, kas üleminekuaeg võiks olla lahenduseks ja kas see oleks võimalik seda teha samal päeval, aga põhimõtteliselt peaks ikkagi aset leidma enne tehingut. nii et jah, suuresti saan sellega nõustuda, mida sa oled teinud, aga nüüd võime edasi minna rohelistega. Sven, palun. So uh, thanks Kay uh... suur aitäh, Kay, esmalt raporti eest. me nõustume paljuga sellest, mis sa oled teinud ja enne kui ma detailidesse laskun, tahaksin ütelda, et me peaksime väga tähelepanelikult äh, vaatlema, millised on tehingutega kaasnevad kulud Euroopas. Need on palju kõrgemad sellest, mida me näeme Ameerika Ühendriikides. muidugi meie lähtepunkt on teistsugune Euroopas, aga lõpptulemusena peaks olema eesmärgiks kulude vähendamine. arvan, et äh, see on väga tähtis, et me sellele tähelepanu pööraksime, sellepärast et tehingute kulude eh, suurendamine sotsiaalset kasu ei too. praegu me oleme üle saamas teatud ajaloolistest tõketest, eh, mis endiselt eh, hoidsid turgu lahus ning muidugi üleöö ei ole võimalik jõuda nii kaugele, et tehingukulud väheneksid, aga nad peavad vähenema nüüd detailide juurde, ka meie tervitame komisjoni ettepanekut üldiselt ja sinu muudatusettepanekuid. meie usume, et me saame nõustuda, et on vaja rohkem paindlikkust VKE-de kasvuturgude jaoks, samuti eh, CSD-sid peaks olema võimalik kasutada ja seega me tervitame muudatusi äh, põhjenduspunkti kuusteist ja kolm, artiklisse kolmkümmend üheksa, mis puudutavad pettusevastast võitlust, väga hea on, et ka äh, definitsioonid artiklist kaks üheksa kokku MIFIDiga. ja samuti meile meeldivad artiklis kuus üks A standardiseeritud äh, raportid. samuti me leiame, et on hea, et meil on artikkel seitse üks iga-aastane agreg-, Äh, statistiliste läbikukkumiste aruanne. samuti äh, see, et meil on esmaraames juba ette nähtud CSD-de läbivaatamine on väga hea ning äh, peatükis kolm A on hea, et on välja toodud see, kuidas tuleb jälgida arveldusi tahaksime siin veel arutada võimalust eh, taolised arveldused eh, väljaspool teha, nii et ainult eh, loa saanud CSD-d, kes selle määruse alla käivad, seda teha saavad. me oleme nõus ka, et ESRB peab teavitama sellest, kui CSD tõsistesse probleemidesse, nagu, nagu artiklis nelikümmend üks on, nad ei tea kahekümne kolmandas artiklis me nõustume sellega, et tuleb läbi viia CSD-d eh, kontrolle vähemalt kord aastas. kolmkümmend üks kuus, siin on jõutud CSD eh, kuludest kasutajatele ning hiljem teete ettepaneku et CSD peaks olema võimeline üle elama kahe likviidsuspakkuja katkestamist. kolmkümmend kaheksa üks, siin te ütlete, et CSD-d peaksid äh, samuti mitme kui ühe osaleja äh, läbikukkumisega toime tulla. meie oleksime eelistanud, et siin mainitakse kahte. nelikümmend neli kaks siin te tahate, et äh, järelevalvaja koostaks taastuskavad, meie teeme ettepaneku, et kui sellest ei piisa, siis viiskümmend kaks kahest te nõuate eh, liikmesriigi võimaluse väljajätmist ja seda me saame toetada. meil on ka eh, mõningaid reservatsioone neljas punktis. mitmes artiklis olete te teinud ettepaneku väärtpaberite arvelduste puhul me oleksime eelistanud komisjoni ettepanekut, et ainult loa saanud CSD-d võivad, võivad äh, väärtpaberi arveldusi teha. me usume, et teie mured olemasolevate tavade muutmise kohta võiksid leida lahenduse, kui leitakse, kui töötatakse välja üleminekuaeg, mille raames on võimalus CSD-del siis end ümber korraldada niimoodi, et nad äh, saaksid loa tegutsemiseks põhjenduspunktiks nelikümmend neli A uus, me teeme ettepaneku selle piirangu sisse viia, mis puudutab maksude kogumist. me leiame, et tegemist on äh, tähtsa teabega ning riigil peab olema võimalik seda teavet ka kasutada. meil on niigi piisavalt palju probleeme maksude kogumisel ja leiame, et parlament on varemgi korduvalt rääkinud sellest, et ka finantstehingute maks jääb sellesse valdkonda. ma ei näe põhjust, miks peaks äh, riik endalt äh, õigus ära võtma seda kasutada, seda infot kasutada. artikkel see seitse kahes me toetaksime selgitusi ning põhjenduspunkt viisteist tekkis meil küsimus, miks ei peaks protsess olema automaatne, et tagada kogu arvelduse stabiilsus aga jah, alati on hea meel teiega koos töötada ning ootame edasisi arutelusid ja kindlasti leiame ka head lahendused. suur aitäh ning äh, ootan ka teiste kolleegidega koostööd edasi. aitäh, kuue poolt, palun, Jago. Äh, suur tänu. kuue poolt meil veel kommentaare ei ole, teeme need muudatusettepanekute kaudu, aitäh keegi teine sõna ei soovi? siis palun, Kei, sinul on sõna. aitäh ning tänan ka kõiki kommentaaride eest hea uudis on see, et meil on ilmselt väga laialdane konsensus selles osas, mis on tehniline dokument või dossier ning teised on saanud nüüd aimu sellest ähm, väga keerukast äh, teemast ning mul on väga hea meel, et ma ei ole üksi jäänud äh, ning et ma saan teha koostööd teistega, teised tulevad mind appi, nii et kõik asjad läheksid õigesti. siin on väga mitu valdkonda, ning äh, kui ma nüüd pärast suve vaatasin uuesti oma raportit, siis ma nägin, seal on viga, vigasid sees, seda saab parandada ning ma teen koostööd äh, variraportööridega, et kõik äh, vead saaksid parandatud, nii et meie kõik tahame ju ühtset turgu ning see on see, mida me saame ka saavutada, nii et ma loodan, et meil ei ole palju eriarvamusi, aitäh! aitäh, Kei, väga hea, sa tegid, tegid väga lühidalt nüüd on meil kümme minutit jälle aega võidetud, olete kindlad, et te rohkem sõna ei taha? ma tean, et meie külalised on juba siin ja ootavad ning tähtajad muudatusettepanekute jaoks on kaheksateist oktoober ning ähm, kahekümne kaheksandal novembril vaatame muudatusettepanekud läbi ning äh, kaheksateistkümnendal detsembril äh, hääletame komisjonis ning täht-, täiskogu toimub mais kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, aga võib-olla me saame ka varem läbirääkimistega läbi. aitäh, nüüd on, me võime oodata siis poole viieni, ma ei taha varem alustada, sellepärast et võib-olla osad inimesed tulevad täpselt poole viieks tagasi, nii et aga ärge siis hiljaks vähemalt jääge, aitäh! Right, thank you everybody. nüüd äh, me oleme nüüd äh, tagasi tulnud siia saali viimastel minutitel, nii et äh, mul on väga hea meel tervitada siin kolme Euroopa Järelevalveameti ees, eesistujat ning meil on alati väga hea meie järelevalveametite üle, mis aitavad äh, aitavad äh, meil äh, täie jõuga edasi minna ning äh, kellele me anname palju pädevusi. ning edasi me läheme niimoodi, et kõigepealt Steven Major räägib kaheksa minutit, sellepärast et ta hakkab rääkima meile ühiskomitee tööst ning siis räägib viis minutit esmast ning Andrea Enria ning Gabriel Rodrigo Ribeiro Bernardino räägivad äh, siis vastavalt äh, Pangandusjärelevalveametist äh, ning EIOPast ning siis meil jätkame ka küsimuste ringiga, nii palun, Steven, sõna on sinul. aitäh, proua esimees. Econi kom-, komisjoni liikmed meie ühiskomisjoni missiooniks on olla foorumiks, kus eh, Euroopa Järelevalveametid töötavad üheskoos selleks, et eh, mitmetes valdkondades valdkonnaüleselt eh, tulemusteni jõuda. ning meie kolme Järelevalveameti töö tagajärjel viimase kaheksateistkümne kuu jooksul oleme me üritanud äh, saada ühistes äh, huvide valdkondades jõuda mm, lahendustele ning äh, vastavates valdkondades oma kogemusi vahetada. järelevalveametid on pühendunud personal mm, ning samuti juhtkond on kaasatud töösse selleks, et ähm, pidevalt kohtuda. ning meie ühiskomitee maate on jaotunud neljaks alakomiteeks. meil on riski alamkomitee, me räägime eh, kõikid erinevatest eh, riskidest järelevalve valdkonnas ning me räägime Euroopa finantssüsteemi haavatavatest kohtadest eh, ning me üritame seda kõige täpsemalt paika panna. tarbijakaitse ja finantsinnovatsiooni komitee alustas oma tööd Ehm, toodete järelevalvega ning lisaks sellele viime me läbi tööd kaebuste haldamisega ning äh, tarbijate õigustega. siis on meil jaekliendile suunatud äh, tootekomitee ning me üritame äh, avalikkusega konsulteerida ning äh, selle tulemusel äh, selle aasta lõpus siis me esitame komisjonile oma aruande. lisaks äh, alamkomiteede töödele on meil äh, regulaarsed kohtumised, kus me räägime turu arengutest, vastavatest sektoritest ning me hindame riske ning ähm, turumõjusid. me oleme võtnud ühiskomitees paindliku lähene-, lähenemise ning lisaks regulaarsetele kohtumistele on meil ka peaaegu igapäevased kohtumised juhtkonna tasandil selleks, et turgu, turuolukorda arutada. E, ning e, mis puudutab Libori ning Euribori mahinatsioone, siis e, meie ühiskomitees oleme hakanud riiklikke uurimistöid toetama. Eurobori süsteemi üritame üle vaadata ning ähm, intressimääradesid paika panna. kolmandaks, äh, me töötame välja äh, töötame välja erinevaid suuniseid äh, selleks, et kuidas toime tulla huvide konfliktiga ning kõike seda Äh, toetab ka komisjoni tehtav töö. Lähkem nüüd edasi meie tegevuste juurde esmas. meie töö on keskendunud viide põhivaldkonda esiteks Euroopa Liidu ühtne reeglistik, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates oleme välja töötanud viiskümmend üks õigusaktide, akti ettepanekut ning üle kuuekümne suunise, mis puudutab äh, välkkauplemist ning äh, lühikeseks müüki ning investeerimisfonde. ning tahaksin mainida neljateistkümnest tehnilist standardit, mis me oleme välja äh, töötanud ning ESMA üritab panna paika selle kuu lõpuks ühised standardid selleks, et ähm, Euroopa Liidus oleksid ähm, jaanuariks kaks tuhat kolmteist ähm, äh, standardid ühtlustatud ning meie üritame paika panna seda, et kõikidel meie sidusrühmadel oleks võimalik kaasa rääkida avaliku konsultatsiooni kaudu ning äh, seega turul osalejad ja investeerijad saavad rohkem kindlust ning saavad ka oma kogemusi jagada ning äh, rakendus, ühtse reeglistiku rakendamine äh, on meie äh, põhieesmärgiks ning me oleme ka riigivõla alal üritanud teatiseid välja töötada ning mis puudutab järelevalvet, siis ESMA töötab ka riiklikul tasandil, me osaleme äh, rahvusvahelises äh, kon-, koordineerimises ning üritame välja töötada äh, ka üks, üksteise mõistmise memorandumi ning kriisi lahendamine. ning me regulaarselt teeme aruandeid riskide kohta ning mainisin juba varem meie riskiaruannet. praegu üritame me väga kompleksseid siis jaeklientidele suunatud tööteid välja töötada. mis, ESMA üritab jälgida seda, mis turgudel toimub ning meie juhatusel on olnud suve alguses äh, mitmeid kohtusa-, kokkumisi, et äh, rääkida meie eesmärkideks, äh, eesmärkidest turu arenguid silmas pidades. ning me üritame teha koostööd riiklike järelevalveametiga, ametitega ning vaadata, kus kohas meil oleks vaja rohkem koostööd teha mis puudutab tarbijakaitset, siis oleme me tulnud välja mitmete konkreetse, konkreetsete algatustega ning juunikuus sel aastal me andsime välja ähm, mitu reeglistikku, kuidas nõu-, juulikuus avaldasime ka tarbijate kaitsedokumente ning me üritame suurendada informatsiooni kvaliteeti, mida meie eurofondid investoritele jagavad. tasude osas tahame me, et investeerimisfirmad teguteksid professionaalselt ning klientide parimaid huvisid silmas pidades. lõplikult ESMA äh, teostab ka oma pädevusi. septembris kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me hoiatasime või siis varajase hoiatuse kaudu ja hoiatasime seda, et kuidas investeerimist, ähm, tehinguid äh, interneti kaudu ähm, kontrollida ning oma järelevalve pädevusi oleme me ka mitmete taotluste abil läbi viinud. me oleme ähm, ettevõtetes uurimisi läbi viinud detsembris kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ähm, viisime läbi uurimise, mille tulemused me ka sel aastal avaldasime ning äh, septembris on tulemas järgmine uurimus välja ning äh, me oleme avastanud mitmeid puudujääke. esmaöös üritab äh, teha ka järelevalvet pankade reitingu andmise, andmine on järgmine teema, millega me tegeleme. ESMA on sel aastal pannud äh, paika keskdepositooriumid selleks, et äh, avalikkusele oleks informatsioon äh, kättesaadav. ja nüüd äh, esma sisemine ülesehitus meil oli kaks tuhat üksteist nelikümmend viis töötajat ja käesoleva aasta lõpuks meil saab olema umbes sada töötajat ja me oleme väga rahul personali kvaliteediga ma tervitan ECONi komisjoni arvamust Euroopa Liidu eelarve kohta, mis puudutab esmarahastamist. ma tahaksin toonitada, et meil tuleb liikuda edasi riiklike asutuste osalisest rahastamisest, vaid esmarahastamine peaks tulevikus tulema sada protsenti Euroopa Liidu eelarvest või siis ka äh, vastavast sektorist kombineerituna Euroopa Liiduga. Äh, suur tänu ja järgmisena härra Enria, palun. tänan, proua esimees. Äh, riiklik võlgade kriis on mõjutanud äh, tugevalt pangandussektorit ja Eurotsooni Euroopa Liidus. see kõik on tugevdanud turu killustumist ja vastavalt riigipiiridele investorite mured on toonud endaga kaasa just äh, pikema ajaliste finantsvahendite vähema rahastamise. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teisel äh, poolel kutsusin Euroopa Investeerimis- vabandust, kutsus meie organisatsioon Euroopa Pangandusjärelevalve üles ähm, kolmeosalisele lähenemisele, pankade kapitali tugevdamine, et nad saaksid äh, rahastada reaalmajandust, et vähendada äh, ka võimenduse äh, vähenemist, Euroopa invest-, sekkumisi pakkusime me ka välja ja otseseid äh, tegevusi, et leevendada seda kriisi. ja kui nüüd vaadata kapitalisüste äh, süsteemi, siis me peame saavutama vähemalt läviväärtus, mida pakuti eelmise aasta stressitestides äh, ja me peame lähtuma rekapitaliseerimissoovitustest, millega me tulime välja eelmise aasta teises pooles. me peame kindlasti saavutama sada üheksakümmend miljardit eurot ja see sarnaneb ka sügisel kaks tuhat üksteist välja pakutud IMF-i prognoosidega. me oleme toetanud Kreeka ja Hispaania pankade ja see summa kasvab seega veelgi. me oleme nüüd selles keerulises protsessis saavutanud äh, selle, et pangad on äh, jõudnud oma kapitali eesmärgidele vähendades laenamist äh, kodumajapidamistele ja ettevõtetele, eriti just äh, VKE-dele. me oleme toetanud äh, ka seda, et kapitali kohane, kapitali kohandumisega ei oleks meie organisatsioonis mingisugust erapooletust. me oleme toonitanud seda, et pangad peaksid konservatiivselt hindama oma varasid ja nad äh, peaksid äh, kindlasti äh, arvestama sellega, et taastataks eraturgude jätkusuutlik rahastamine. me toetame pangandusliik-, me toetame Euroopa Keskpanga likviidsuse osas tehtud äh, samme. pangandusliit äh, mõjutab äh, EBA vastutust, sellepärast et me kutsume niimoodi üles kogu liitu veelgi rohkem pühenduma ühtsele reeglitele, raamistikule. me teeme edusamme, meil saab olema ühtne järelevalve käsiraamat, et hinnata pankade riske ja korrigeerida neid. ilma selliste püüdlusteta omakorda me riskime, et ühtne turg polariseerub, kus Euroopa eurotsoonis on ühed reeglid ja mujal riikides on endiselt teised reeglid, mis on enamasti riiklikud reeglid. EBA on panustanud sellele, et meil äh, oleks võimalik see ühtne reeglistik paika panna, oleme pannud paika standardid erinevates valdkondades, eriti äh, kapitalinõuete äh, direktiivi äh, kaudu. me toetame kapitalinõuete direktiivi VKE-dele laenamisel ja see on saanud ka teie tähelepanu osaliseks. ma usun, et meil on päris hea töömeetod, me oleme avanud äh, suhtluskanalid teie komisjoniga ja oleme avatud äh, järgnevatele konsultatsioonidele ja mõjuhinnangutele nüüd äh, läbirääkimiste lõppfaasis on oluline, et kõik ähm, poliitikate väljatöötajad äh, on pühendunud äh, karmidele reeglitele, mis on äh, kooskõlas rahvusvahelistele standarditele. Need reeglid peaksid kehtima kõikidele pankadele, peaksid arvestama sellega, et meil on väga palju erinevaid ärimudeleid ja kultuure. proportsionaalsus on võtmetähtsusega siinkohal. ka paljudes valdkondades on oluline, et mõõdupuud, millega hinnatakse maksevõimelisust ja pankade likviidsus, kehtivad kõikidele pankadele siseturul meil on olnud äh, suur äh, surve seoses raske olukorraga pangandusturul ja äh, seetõttu on meil nüüd reeglite rakendamine aeglustunud tarbijakaitse valdkonnas. ma olen teadlik sellest, et parlamendi jaoks on tarbijakaitse väga oluline teema. me peame selles valdkonnas tegema edusamme, arvestades seda, et meil on olnud ähm, valesti müümist, reeglitest kõrvalehiilimist ja me peame võitlema rahapesu vastu, turu manipuleeri-, manipuleerimise vastu, me peame kiirendama tööd valdkonnas ka, mis puudutab äh, kinnisvaralaene. oleme üle vaatamas innovatsioone nagu äh, näiteks äh, teatud fondid ja lõpetuseks ma tahaksin rääkida ressurssidest, nagu ka ütles Steven, ma ei hakka üle kordama seda, mida ta ütles, ma tahaksin lihtsalt öelda, et äh, me oleme rahul nende ressurssidega, mida on meile järk-järguliselt ette nähtud, aga probleem on see, et kriisi tõttu oleme me äh, suure surve all ja seetõttu tuleks äh, kavandatud protsesse kiirendada. suur tänu ja nüüd Gabriel, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed. sellel suurte väljakutsete ajal me oleme loonud oma struktuuri, võtnud tööle uusi inimesi, loonud oma sise-eeskirjad, menetlused ja protsessid. hoolimata sellest, aga usun, oleme suutnud äh, täita väga ambitsioonika plaani ja, ja katnud kõik valdkonnad, äh, mis on meile ette nähtud. esmalt äh, regulatiivala. kindlustusvaldkonnas oleme me keskendunud eelkõige sellele, et tuleb kokku viia olemasolevat praktikat. me oleme viiekümne viie erineva standardi ja suunisega tööd teinud, nii et me oleks Solventsus kaheks valmis. lisaks sellele me oleme pakkunud poliitilistele institutsioonidele tehnilist analüüsi ja nõuannet peamistes valdkondades, mis on arutlusel Omnibus kahe all. ja selgelt on välja tulnud ka meie sõltumatus tööandjapensionite valdkonnas eh, pärast kahte põhjalikku avalikkusega konsulteerimist juba eh, vastas eh, Euroopa Komisjoni nõuande soovile ning töötasime välja kõikehõlmav raamistiku, mis põhines riskipõhisel järelevalvel. samuti oleme me välja pakkunud läbipaistvuse suurendamise pensionifondide liikmete jaoks ja selleks tuleks luua võtmeteabega dokumendid. edasi, järelevalve, me oleme üritanud tagada koordineeritud äh, lähenemise finantskriisis, meil on oleme töötanud ühise lähenemise nimel äh, sellistes valdkondades nagu likviidsus, äh, käive, liikumine, seosed pankade ning institutsioonide vahel ning lõpetuseks samuti äh, kindlustuskonvergentsi plaanid. samuti oleme me alustanud tööd äh, järelevalve käsiraamatu kallal, millest oleks abi Solventsus kahe ellurakendamisel. me oleme välja toonud parimad tavad erinevates järelevalvevaldkondades. see käsiraamat äh, aitab kaasa järelevalve teostamisele. kolmandaks, tarbijakaitse ning finantsinnovatsioon. vastavalt Euroopa määrusele tarbijakaitse ning finantsinnovatsioon on olnud üheks meie strateegiliseks eh, eesmärgiks. siin me oleme läbi viinud väga olulisi uurimisi eh, oma vastavas üksuses meil on eraldatud selleks ka suuri vahendeid, olen eriti uhke selle üle, et meie omaalgatuslikud juhised on just tarbijakaitse valdkonnas esimesena välja arvatud. siin on läbi vaadatud äh, ka äh, kaebused, millega tegelevad äh, kindlustusasutused, tegemist oli siiani siis suure tühimikuga. samuti oleme me välja selgitanud, et oleks võimalik paremini tarbija ta kaitset paremini tagada annuiteetide muude sarnaste toodete puhul. me korraldame detsembris oma teise tarbijakaitse strateegiapäeva, kus me selgitame, milline on meie mandaat selles valdkonnas ning ootame ka panust erinevate prioriteetide ja strateegiate osas finantsstabiilsus, me oleme selles valdkonnas äh, teinud äh, äh, kvartalipõhiselt koos, mm, koostööd ning koostanud riskitabeleid, kus me oleme ära toonud nii kvantitatiivsed kui kvalitatiivsed näitajad. me oleme välja toodanud samuti madala võimekusega riskitesti Euroopa üleselt. see test näitas, et kui äh, tulud jäävad väga väikeseks pikaks ajaks, siis äh, meie kindlustusturg kannatab selle ajal. rahvusvaheline valdkond. me oleme kolmandate riikidega seoses äh, solventsuse kahe puhul ka ekvivalentsid kallal tööd teinud, me oleme laiendanud veel lisaks koostööd välja toonud peamised ühispunktid järelevalve ning äh, kindlustussüsteemides Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu vahel. lisaks sellele oleme me pidevalt olnud äh, ühenduses äh, nii tööandjapensionirühmaga kui ka mm, kindlustusrühmaga. me oleme korraldanud neliteist erinevat kohtumist nendega, oleme arvamust vahetanud sidusrühmadega ning äh, teinud seda siis pidevalt oma töös. eelarve ning vahendite kohta esmalt, nagu mu kolleeg, tahaksin ka mina tänada äh, parlamenti äh, seot-, pühendumuse eest ning sellest, et te olete meid eelarve küsimustes toetanud. on äärmiselt oluline, et võttes arvesse praeguseid kriisiga seotud äh, piiranguid on meil vaja ka oma ambitsioone selle kohaselt seada. ma usun, et kõige olulisem uute pädevuste puhul on oluline see, et meile nähtakse ette ka vajalikud vastavad inim- ning rahalised vahendid. siinkohal ma tahaksin äh, tuua ühe näite, mis on oluline meil on üha rohkem töölevõtmisega probleeme, eriti mis puudutab kogenud töötajaid. seda näitab äh, ka viimane siseaudit komisjonist. me peaksime äh, paindlikumalt äh, rake-, ellu rakendama eeskirju selles valdkonnas. ma tahtsin teie tähelepanu lihtsalt sellele juhtida. nagu ma varem ütlesin, eelmisel aastal väljendasin oma eelistust Äh, sellele, et me peaksime saama eraldiseisva eelarvele ja eelarvest, äh, see toonitaks veelgi meie sõltumatust, aga kokkuvõtteks, esmalt tarbijakaitse valdkonnas, ma tahaksin välja tuua selle, et on kiireloomuliselt vaja kaasata äh, pensioni- ja kindlustusdirektiivi ka sätted tarbijakaitse kohta, ilma selleta artikkel üheksa ei jõustu ning pensionide valdkonnas äh, tööandja pensionide vallas, teine, äh, teise samba puhul ma usun, et Euroopa Liidu agenda äh, ellurakendamine, mis äh, tähendab seda, et meil on vaja ka kolmas sammas välja töötada. me peaksime sätted laiendama ka kõikidele kolmanda samba vahenditele ning seda soovitab ka komisjoni valge raamat. ma usun, et Euroopa Parlament ka tulevikus äh, toetab äh, Euroopa Järelevalveameteid, me oleme tõesti äh, tegemas väga palju head tööd Euroopa tuleviku nimel, aitäh! Very... aitäh, ma tean, et on väga raske kogu informatsiooni paari minuti sisse panna, kuid kindlasti tahavad kõik meie komisjoni liikmed teile ka küsimusi esitada. nii et ähm, nii, et me teeme siis niimoodi, et ma annan kõigepealt sõna koordinaatoritele ning siis on meil vaba mikrofoni voor ning need inimesed, kes on juba nimekirjas, äh, Peter Skinner, Ivo Stražek Vicky Ford ning Ludvigson, kas keegi teine soovib veel sõna saada? Antolin, see on siis lisaks koordinaatoritele. keegi veel? väga hea. Jean-Paul, palun. aitäh. ma ütlen kohe ära, et ma küsimusi ei esita, ma tahaksin lihtsalt ütelda kolmele Eh, presidendile, et me hindame kõrgelt teie poolt tehtud tööd ja me oleme täiesti teadlikud sellest, kuivõrd keerukas on teie jaoks leida piisavalt rahalisi ja personalivahendeid, muuhulgas ka ruume, kus te saaksite oma tegevust eh, läbi viia. tahaksin lihtsalt meelde tuletada, et kui me pidime arutama Euroopa Järelevalveametite küsimust, siis parlament toetas seda mõtet, et meil on vaja sõltumaid, sõltumatuid ameteid. Te ka ise ütlesite seda ja me ütlesime, et neil peavad olema piisavad vahendid ja pädevused. liikmesriigid aga andsid väga vähe järgi neis küsimustes. täna nüüd oleme me olukorras, kus me üritame luua pangandusliitu eh, ehk siis realiseerida ettepanekut, millega meie tulime välja kaks aastat tagasi. Strasbourgis ütlesin ka täiskogul Michel Barnier'le, et need läbirääkimised, mis nüüd pihta hakkavad, äh, peidavad endas väga palju ohte, sellepärast et kui me nüüd peale sellist teadaannet ei suuda äh, Euroopa tasandil äh, mõista, et meil on ühised huvid ja ei suuda kaugemale vaadata lühikeses perspektiivis olevatest äh, liikmesriikide huvidest, siis Euroopa Liit kaotab oma usaldusväärsuse kõigi silmis ja see oleks väga tõsine viga. rahvapartei nimel võin ütelda, et meie toetame seda ja ka eelarvehääletuse raames me seda näitasime üles. meie toetame seda, et suurendatakse vahendeid äh, ametitele äh, meist meie liikmed peaksid aru saama, ma olen küll olnud äh, väga karmisõnaline mõningate ametite aadressil, aga tuleb mõista, et teie tegutsete selle pädevuse raames, mis teile on antud ning äh, kui teile teatud pädevusi antud ei ole, siis te ei saa ka vastavaid ülesandeid täita. see on väga oluline, Euroopa Parlamendi äh, lahinguväli on ka teie oma, sellepärast et ähm, meie sooviks ja tahteks on, et äh, ametid äh, täidaksid oma rolli, teeksid seda täiel määral ning et neil oleksid piisavad pädevused ja vahendid äh, ja seeläbi ei peaks nad olema mitte patuoinad, kui üks või teine asi juhtub ja siis saaks ütelda jälle, et näete, amet ei teinud seda, mida pidi tegema. tegelikkus on aga see, et tal ei olnud õiguslikku pädevust ning lihtsalt äh, Äh, nimetatakse ta patuoinaks äh, kellegi teise asemel. nii et äh, julgustan neid jätkama valitud teel ning kindlasti me teid omalt poolt toetame, aitäh! aitäh, nagu te ütlesite, see ei olnud tõesti küsimus. nii et lähme nüüd järgmise kõneleja juurde, Elisa, palun. aitäh ähm minu kolleeg juba äh, ütles minu eest väga palju ära, nii et äh, ma keskendun kolmele põhiteemale, kui te lubate. esiteks, siin on tehtud väga suur pingutus selle nimel, et harmoneerida ähm, määruseid ning tehnilisi sätteid, äh, mida siis rakendada. kas rakendamise teinud, kas te üritate panna see protseduuri niimoodi paika, et see meie siseturgu ei äh, ei kahjustaks. kas Keskpank ähm, siis jär-, teeb järelevalvet siis kõikide pankade üle, kuid äh, artikkel äh, sada kakskümmend kuus, kelle, selle alusel, kuidas on võimalik siis selline, selline järelevalve üldse saab toimuda ning ähm, Euroopa Pangandusjärelevalveametil on mul küsimus pangandusliit, see on meie jaoks uus äh, teema, kuidas komisjon ja äh, parlament saavad äh, aidata kaasa, nii et see saaks toimida. stressitesti, testid, see on siis kolmas küsimus, siin on tehtud nende stressitestide nimel väga palju pingutusi, kuid kuidas seda täpselt äh, teha või kuidas seda saaks parandada? aitäh, kui kõik teised äh, hakkavad nii palju küsimusi esitama, siis äh, võtab see kõik väga palju aega. kas Silvi või Wolf, kes, kes soovib nüüd sõna võtta? jah, lühidalt, ma tahaksin esmalt tänada teid, eh, tänada teid selle eest, mis te teete minul äh, tekkis tõesti küsimusi, ka Elisa rääkis sellest, aga ma tahtsin küsida, äh, kuidas te suhtute uutesse ettepanekutesse äh, seoses oma tööga, ma siin pean silmas näiteks pankade ja kindlustusasutuste kombinatsioon, kombinatsiooni. Te peaksite siis töötama Keskpangaga koos me üritame parlamendis natukene rahustada arutelusid, vaadata, mida see tähendab, me üritame üles näidata intellektuaalset distsipliini me ei ole suurema järelevalve vastu, aga see, kuidas ja siin ma pean härra Indrelt eh, eh, silmas, see, kuidas see tuleb Keskpanga ning eh, Euroopa pangandusjärelevalve asutuse vahel tööd hakata jagama. kuidas te sellesse suhtute ja praegu jah, tõesti, meil on vaja teie ekspertiisi, võib-olla pöördume ka teie poole ise. selleks, et me suudaksime konkreetselt ennast väljendada, sellepärast et väga hea on ju midagi välja mõtelda, aga ma tahaksin teada ka näiteks seda, mis juhtub nende pankadega, millest ühed on Euroopa euroalas ja teised mitte. okei okay,, I will take one more, so Sven if.... aitäh, üks küsimus veel. Sven või Kei, kes tahab enne sõna võtta? Kei, palun. Will... aitäh. ma tahaksin nüüd rohkem eh, esitada küsimusi Esmale teised on küsinud siin rohkem panganduse poole pealt. ma näen hea meelega või tervitan neid äh, eeskirju, mida töö välja töötatakse siis esmapoolt, äh, pidades silmas seda, mis turgudel on viimastel aastatel toimunud. mõned nendest reeglistikest on väga põhjalikud ning äh, ähm, aitavad ka riiklikke järelevalveameteid. mis puudutab teist taset ning arutelusid, mis meil sellega on praegusel hetkel käimas, siis on tähtaeg varsti kätte jõudmas ning millised menetlused pannakse paika meie kui kaasseadusandjad ning meie peame teostama ka järelevalvet teie tegevuse üle, kuidas te äh, rakendate, rakendate seda, mis on esimesel tasemel paika pandud, siis milliseid meetmeid te kasutate ning kuidas meid äh, koheldakse kui kaasseadusandjaid, mitte kui äh, siht gruppi või, või äh, huvigruppisid, me oleme natuke rohkemad kui, äh, kui sihtgrupp. ning samuti on mul üks küsimus nüüd, kui kindlad te olete selles, et need tehnilised standardid, mis te välja töötate selle, selle kuu lõpus, et kas meie ja siin parlamendis ning nõukogus sellega nõus oleme? Ähm. aitäh! võib-olla oleks kõige lihtsam see, kui me jääme samasuguse järjekorra juurde, alustame esmast ning siis äh, Andrea, kellel on väga palju küsimusi esitatud, millele vastata, palun uh,. Thank you very much for uh, the, the questions. suur tänu nende küsimuste eest. kõigepealt äh, sooviksin vastata proua Ferreira küsimusele tehniliste standardite kohta ja kuidas need menetlused äh, arenevad ja mida nüüd öelda eelmiste aastate kohta. me oleme keskendunud tugevalt äh, ühtsele käsiraamatule. see on loogiline järeldus äh, regulatiivsele reformile ja samas on väga oluline, et me saame piisavalt äh, ressursse, et läbi viia teine osa oma tööst, meie tegevusi praegu domineerib loomulikult äh, ühtne käsiraamat, aga me ei tegele ainult sellega, me peaksime tegelema ka otsese järelevalvega ja ma võin äh, täiesti öelda, et krediidireitinguagentuuride äh, otsele järelevalve edeneb hästi, eriti just konvergentsi ja sidususe osale tuleks pöörata rohkem tähelepanu pärast seda, kui tehnilised äh, standardid ja suunised võtavad vähem aega meie tööst. aga väga oluline on see, et äh, meil oleks äh, kaksteist kuud aega standarditeks, lühikeseks müügiks oli meil neli-viis kuud, emiriks oli meil kuus-seitse kuud ja see tegi töö väga keeruliseks meil väga oluline on äh, meile saada panuseid ja soovitusi ka turuosalistelt. Äh, nii et äh, ütlen veel kord, et me läheme, me liigume õiges suunas, aga me peaksime ikkagi arvestama, et meil läheb kaksteist kuud aega, enne kui me tehniliste standarditega lõpule jõuame. nüüd, mis puudutab Emirit siis see oli käesoleva aasta kõige suurem ülesanne, me oleme selle kallal kõvasti äh, tööd teinud, oleme kokku pannud hea meeskonna ja ma olen äh, kindel, et äh, meie töö saab olema kvaliteetne, aga samas loomulikult on antud meeskonna liikmed äh, töötanud äh, praktiliselt äh, ööpäev läbi, et need standardid paika panna. meil on kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine, ega me ju ei tea, kuidas see kõik täpselt lõpeb, aga ma suhtun optimistlikult arengutesse mis puudutab tehnilisi standardeid, siis ma saan aru, et teil on täielikud õigused äh, sekkuda, äh, teha omapoolseid äh, soovitusi ja me peame nendele reageerima. samas tuleb kindlasti ka arvestada sellega, et me peame täitma G kahekümne tingimused suveks kaks tuhat kolmteist, mis puudutab pangandusliitu, siis äh, nendele vastavad mu kaks äh, kolleegi. omalt poolt tahaksin ma öelda, et äh, praegu on palju igapäevast koostööd väärtpaberituru järelevalve ja teiste järelevalvajate vahel. varahaldusettevõtted ja teised turu infrastruktuuris osalejad teevad äh, koostööd äh, järelevalveasutustega, loomulikult äh, neid koostöösuhteid tuleb hästi ja õigesti korraldada. pangandusjärelevalve loomulikult peaks olema Euroopa Liidu tasandil. nii et kindlasti peaksid kõik kolm järelevalveasutust, sealhulgas ka ESMA omavahel tihedalt koostööd tegema, aitäh! härra Endre. kõigepealt, mis puudutab reegleid ja rakendamist, siis me tõesti pingutame, et reegleid äh, harmoneerida. ja teie olete meid ka toetanud kapitalinõuete direktiiviga. me oleme kokku kogunud äh, rekapitaliseerimisandmed äh, oleme töötanud välja keskmise ja oleme vaadanud, millistes valdkondades me võiksime rakendada siis äh, konkreetseid äh, lähenemisi, millised oleksid kõige karmimad, millisemad kõige lõdvemad lähenemised. ja kui meil on äh, samad reeglid siis siiski siseriiklikult äh, hinnatakse pangandusriske erinevalt ja siis äh, ka korrektiivtegevused on äh, lõppkokkuvõttes erinevad. loomulikult meil on need stressitestid ja rekapitaliseerimised, aga meil on vaja seda, mis on komisjoni teatises Äh, pangandusliidu kohta kirjas, meil peaks olema ühtne pangandusjärelevalve. USA-s nad viisid selle sisse tuhande üheksasaja seitsmekümnendate aastate äh, lõpus. kontrollijad, äh, järelevalvajad pidid täitma tõesti samu anda formulare, kui nad äh, kontrollisid erinevaid pankasid ja me peame tegema sama ka Euroopa Liidus. mis puudutab stressiteste, suur tänu küsimuse eest, siis jah, neid teste on äh, siin ja seal palju kritiseeritud, aga ma arvan, et äh, me oleme teinud ära suure töö tagamaks, et meil on järjepidevus sisse tulevates andmetes ja et me suuname siis kapitali sinna, kus seda meie arvates on vaja. kapitalisüsteemi süstimine on olnud meil kolm korda suurem kui USA-s äh, aastal kaks tuhat üheksa, nii et me oleme süsteemi tugevalt äh, toetanud. oleme saanud ka negatiivset tagasisidet äh, sellepärast, et osad pangad läbisid testi või neil olid testis vähesed probleemid, aga siis paari nädala või panga pärast pidid nad taotlema lisakapitali näiteks Texia ja panki ja, ja selle kohta ma ütleksin, et äh, kui meile antakse vastutus läbi viia stressitestis, meil peaks olema ka juriidilised vahendid äh, tagamaks, et äh, tulemused on usaldusväärsed. meil peaks olema võimalus minna pankadesse koha peale, suhelda nendega koha peal ja olla kindlad, et andmed, mida pangad meile edastavad, on usaldusväärsed. praegu me pankadelt usaldusväärseid andmeid tingimata ei saa mis puudutab nüüd pangandusliitu, siis äh, tahaksin öelda, et äh, ma ei taha siin äh, tekitada vastuolusid EBA versus EKP. meil on niivõrd tugev seotus pankade vahel ja igasugune killustumine toob endaga kaasa suuri riske kogu Euroopa projektile, nii et äh, meil on äh, vaja liitu kiiresti ja ambitsioonikalt. loomulikult on äh, ka väljakutseid, mis puudutavad EBA ja EKP vahelist suhet, on pakutud välja siin EKP põhist äh, lahendust ja minu arvates on need äh, väljakutsed äh, seotud eelkõige sellega, kuidas leida nii-öelda õige liim, mis siseturgu koos hoiab. EKP peab panema kiiresti paika ühised reeglid, meil ei saa olla pankadel erinevad reeglid, kui meil on ühtne järelevalve seadusandlus, millest äh, teie ka praegu äh, räägite, jätab päris palju riikliku tasandi otsustada. nii et võib tekkida olukord, et äh, Eurotsoonis on kõik täpselt paika pandud, aga Eurotsoonist väljaspool on palju valikuvabadusi EKP nõuab ühtset järelevalvet äh, Eurotsoonis, aga me peaksime ka siseturul liikuma edasi samas suunas, kasutama sama metodoloogiat. niimoodi, et kaasatud oleks siis kogu siseturg, ma arvan, et need on äh, kõige olulisemad äh, punktid ja nüüd edasi liikudes me ei tohi silmist kaotada ka kõige olulisemaid küsimusi investorid nüüd äh, teevad äh, vahet äh, pankadel vastavalt sellele, milline riik neile nii-öelda turvavõrku pakub ja mida parem ähm, turvavõrk, seda rohkem investorid siis konkreetselt panka toetavad, selline olukord täna. Gabriel, palun tänan nende küsimuste eest. mis puudutab äh, kindlustusvaldkonda, siis äh, standardid, äh, reeglistik, järelevalve on kõige olulisemad teemad. nagu ma juba ütlesin, et kui ühtne reeglistik lahendaks kõik teemad, siis et see ei ole tegelikult reaalne me loodetavasti saame solventsus äh, kahe paika niivõrd kiiresti kui võimalik, sellepärast et siis me saame edasi liikuda ka suuniste ja standarditega, mis on äh, põhjapanu tähtsusega ja olulised. me oleme arvamusel, et äh, järelevalve ja selle sidusus on võtmetähtsusega küsimuseks lõppkokkuvõttes ja kui rääkida FSB järeldustest peale kriisi, siis me rääkisime maksevõimest, me rääkisime taastumisest äh, ja päästmisest, aga mulle tundub, et mõned järelevalve aspektid on siin tähelepanu alt äh, välja jäänud. rahvusvahelisel äh, tasandil need teemad tõusetuvad ka enam, enam ehk siis järelevalve aspektide rakendamine. meil peaks olema järelevalve käsiraamat niimoodi, et tutvustataks parimaid praktikaid erinevates piirkondades ja siis järk-järgult tuleks äh, panna paika äh, tõesti lõplik äh, käsiraamat ja oluline on, et selline käsiraamat puudutaks siseturgu. teiseks, pangandusliidust ma olen äh, veendunud eurooplane, ma arvan, et me astume praegu õigeid samme. lühiajalises perspektiivis meil on vaja ühtset äh, järelevalvemehhanismi, aga kindlustus ei ole pangandus, meil on omad erinevused, meil on erinevad riskid, teistsugused ärimudelid, aga samas ka kindlustusvaldkonnas meil on vaja järelevalve äh, jätkusuutlikkust, sidudust, ma ei tea, ma ei tahaks siin hakata rääkima, kas see on EKP või EIOPA või äh, kes siin täpselt mida peab reguleerima, oluline on igal juhul see, et kindlustusvaldkonnas peaks äh, meil olema teatud äh, järelemõtlemisaega ja kindlustuses meil on rohkem aega, et mõelda siis järele selle üle, milliseid samme meil tuleks teha, et paremini täita EIOPA eesolevaid ülesandeid ka järelevalve valdkonnas. meil on juba mõned ideed paika pandud, mõtleme nende üle järele. on valdkondi, kus meil äh, on võimalik viia sisse rohkem äh, sidusust ja astuda samme siis paremate tuleviku arengute suunas eriti oluline on pöörata tähelepanu piiriülestele kindlustusettevõtetele ja mis puudutab nüüd finantskonglomeraate, siis äh, antud küsimust äh, tuleb äh, täpsustada, mida komisjon tahab selles osas välja pakkuda. ma tean, et leping piirab kindlustusettevõtete järelevalvet, aga on see finantskonglomeraatide teema, mida on vaja selgitada. loomulikult on olemas äh, väljakutsed äh, selles osas, et äh, kuidas pangandusliitu rakendada ka konglomeraatide suhtes ja EIOPA jaoks on tähtis, et meil oleks järelevalve sidusus kogu süsteemis. suur aitäh! suur tänu! järgmisena Sven Jürgen ja siis Anni Põdimata on järgmised kolm sõnasaajat. Sven, palun. Even if I can't see you because you are jah, olgugi, et ma ei näe teid hetkel, sellepärast et teie ees on äh, kaamera, aga mm, tahaksin teid tänada selle eest, et te siin olete. ning mul on ainult mõned märkused. suur aitäh ka kirjalike vastuste eest, ma pean ütlema, et mul on endiselt probleeme Äh, mõningate sidusrühmade koosseisuga. ma kardan, et selget vastust ma ei saanud. mul on ka halbu kogemusi eelmisest aastast seoses proportsionaalsusega, eriti mis puudutas aruandluskohustust pankadele, mis pidid aruandlust tegema vastavalt liikmesriikide eeskirjadele. ma arvan, et on väga oluline nüüd, kus me liigume suurema integreerituse poole, kõikide Äh, sidusrühmade usalduse nimel ei peaks tähendama Euroopa ülesus seda, et me kuidagi midagi läheb halvemaks. ma arvan, me peaksime jääma pro-Euroopa lähenemise juurde, aga samas peaksime äh, ikkagi kasutama ka erinevusi võimalusena, aga me ei tohiks erinevusi aga laksismi või äh, nõrkusega segamini ajada, tegemist ei ole samaga pangandusliidu kohta pean ütlema, et minu meelest on endiselt see, mis kuulsin konglomeraatide kohta, liiga hägune. ma arvan, et peaks olema härra Bernardino rohkem selgust siin. kas te saaksite meid natukene rohkem aidata selgitada, mida te tahate? milliseid eeskirju, milliseid struktuure, mida? ja lõpetuseks tahaksin samuti natukene rohkem kuulda selle kohta, milliseid probleeme te olete näinud äh, äh, töös Euroopa Liidu tasandil ning liikmesriikide tasandil äh, järelevalvajate vahel. pangandusliidu aruteludes oleme endiselt samade probleemide juures kui need, need, mis tegi, kerkisid esile stressitestide puhul. nii et ma tahaksin jah, teavet selle kohta. ja ma arvan, me peaksime väga tõsiselt neid küsimusi käsitlema, tahaksin teada, kas te olete ise ka veel rohkem probleemidega kokku puutunud ka teistes järelevalveametites koostöös liikmesriigi tasandiga. milliseid äh, taristuid siin vaja on või milliseid struktuure siin vaja on? ja lõpetuseks Ebale, millist tegevust te tahate veel edendada tarbijakaitse valdkonnas? mulle pakub suurt huvi see ja tahaksin, et teeksite rohkem, kui saaksite natuke rohkem selgitada, aitäh. Jörgen. suur tänu, Sharon. palju on juba öeldud, küsimusi on esitatud. omalt poolt veel mõned küsimused. Te mõlemad äh, mainisite koostöötasemeid, on äh, horisontaalne kolme institutsiooni vahel ja siis on vertikaalne koostöö mis äh, puudutab äh, teie suhteid äh, riiklike asutustega ja kus on koostöös teie arvates lüngad, kus tuleks koostööd paremaks muuta? see huvitaks mind konkreetselt. teiseks, küsimus teile kõigile. kas vahendid, mida on poliitika teile andnud tööülesannete täitmiseks, on piisavad või äh, tuleks neid äh, vahendeid äh, parendada? praegu me ju proovime, katsetame, kuidas see kõik toimib, me oleme praegu ülesehitamise faasis, stardifaasis, nii et kus tuleks sisse viia parendusi. ja mis puudutab pangandusliitu, siis äh, härra Henria juba ütles selle kohta üht-teist, aga kas on tõesti mõttekas äh, teha siin järelevalvealast äh, jaotust äh, EBA ja EKP vahel? võib-olla ei ole mõttekas siseturus siin kahte tasandit järelevalve osas sisse viia. ja siis veel küsimus härra Bernardinole. kuidas teie suhtute teatud äh, seadusandluse edasilükkamisse, millest on räägitud? Uh, uh, aitäh, ma istun siin, jah tõhus äh, ja toimiv vabadusjärelevalve selle eesmärgiks peaks olema mitte ainult tulevaste kriiside ennetamine, vaid et tuleks tagada ka reaalmajanduse rahastamine. minu küsimus on eelkõige mõeldud EBA-le. aga muidugi ootan kommentaare ka teistelt. härra Henri, te tulles tagasi soovituste juurde, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks oleks me pidanud nõudma pankade rekapitaliseerimist. Te tõite samuti välja, et äh, kapitalidefitsiit äh, tõsiselt äh, kahjustab võimalust vahendeid koguda ja see jällegi tõi kaasa jälle taas reaalmajanduse nõrgenemise. samuti tuleb aga arvestada, et vastavalt teie teabele üheksakümmend viis protsenti puudujääkidest täideti läbi majapidamiste laenamise läbi täideti, majapidamiste laenamine on aga ikkagi jäänud väga madalaks. Te vastasite kirjalikult, rääkisite maksudest äh, ja erinevatest skeemidest, aga endiselt on mureks see, et äh, see ei ole väga elujõuline lahendus fiskaalkonsolidatsiooni tõttu. ma tahaksin teada, äh, millist poliitikat või milliseid vahendeid on vaja selleks, et tagada, et pangandussektor jällegi pumpab reaalmajandusse likviidsust. ja mida te leiate, et äh, kas te leiate, et kapitaliturgude poole liikumine on tõeliseks lahenduseks ja kui jah, siis mis saab VKE-dest, kellel on palju tõsisemad äh, takistused kapitaliturgudele juurdepääsul kui suurettevõtetel? aitäh! ja nüüd kas samas järjekorras või vastupidises? samas järjekorras, jah. jah, ma üritan vastata mõningatele kommentaaridest. esmalt sidusrühmade koosseisu kohta esmas me oleme läbi viinud äh, ja pida-, kinni pidanud eeskirjadest, et jõuda õige koosseisuni. meil oli ainult piiratud otsustusvõime, kui vaadata nõudmisi, mis meil on geograafilise äh, tasakaalu saamises, erinevate rühmade esindatuses. nii et äh, me põhimõtteliselt, meil oli vaja, et oleks esindajaid tarbijate poole pealt, siin olid meil vabamad käed ning me olime päris rahul esindatusega esimees äh, esindab investorite kogukonda. kui te tahate rohkem olla segatud, me teame, et finantssektor on alati äh, tugevam ja neil on rohkem vahendeid, aga sellisel juhul tuleks vaadata ka, milline koosseis on ette nähtud äh, määruses selle rühma jaoks, nii et see on see valdkond, mida tuleks muuta, kui te tahate mingit muud koosseisu. võttes aga arvesse praegust raamistikku, mis meil on, siis usun, et esindatus on päris hea ka tarbijate poolelt. horisontaalse koostöö kohta kolme järelevalveameti vahel, siin usun, et oleme päris hästi edasi liikunud viimase pooleteist aasta jooksul. samas tuleb mõista, et ühiskomitee ei ole Eh, miski, mis peaks väljaspoole eh, suhtlema. me oleme nüüd jõudnud eh, oma õige töörütmini horisontaalse koostöö valgas, aga usun, et praeguses olukorras on see päris rahuldav. koostöö ESMA ja liikmesriikide ametite vahel. siinkohal tahaksin rõhutada seda, et me oleme liikumas täielikult rahastamiselt Euroopa Liidu poolt edasi, üks meie, nüüd kui äh, hääletatakse ähm, liikmesriikides ja hääletatakse suurema eelarve poolt esmajaoks, siis see tähendab seda, et liikmesriikide eelarve jääks väiksemaks. nii et äh, kui Euroopa Liidus selliseid otsuseid vastu võetakse ning võetakse vahendeid ära liikmesriikidelt, siis see tähendab seda, et tegelikult tugevdatakse Euroopa Liitu, aga seeläbi ka liikmesriike ja siin on olukord teistsugune. nii et äh, siin tuleb arvestada ka kogu tööga, mis on tehtud Ameerika ja muuga ning liikmesriikide tasandil tuleks seda edasi teha instrumentide kohta usun, et siin ma tahaksin eh, sektoriaalsele õigusloomele keskenduda. kirjalikes kommentaarides samuti kommenteerisin soovi, et tehtaks rohkem ära tarbijakaitse seisukohalt. me võime väga palju järelevalve osas ära teha, aga ka sektoriaalse õigusloome vallas on vaja ette võtta midagi. MIFID kaks võib-olla viib meid nii kaugele, aga väga lühidalt tahaksin ütelda, et meil on vaja pädevust, et teatud tooted või tegevused ära keelata, ma arvan, et see on väga oluline, see oleks erand, aga väga oluline, et selline võimalus meil on. samuti tahaksin toonitada, et me peame meil on olemas investori, investori ettevõtete tasustamiseks ette nähtud omad juhised äh, aga ka stiimuleid tuleks käsitleda. nõuandeprotsessi praegu liiga palju mõjutatakse stiimulite pealt, me ei saa jääda sellise mudeli juurde, nagu meil on, me ei saa kompenseerida äh, järelevalve vallas seda, kui algsed stiimulid ei ole piisavad. meil oleks järelevalvajatel väga keerukas kompenseerida selliseid äh, stiimuleid, mis tegelikult õiget stiimulit ei paku äh, Äh, ja õiget nõuannet ka ei ole. Äh, well, a lot of very interesting topics, so I'll try to... väga palju huvitavaid äh, teemasid, üritan oma vastused lühikesed hoida. meil on vaja jõuda tasakaaluni ja usun, et sihtrühm, sidusrühmade äh, Äh, koosseisu osas me oleme jõudnud äh, teatud tasakaaluni. ma tean, et ametiühingud ja teised ei ole võib-olla rahul, meil on ka ombudsman äh, kutsutud mängu ja ootame ära tema hinnangu ja seejärel siis mõtleme selle üle veel pikemalt järgi. aga ma tahaksin rõhutada, et sidusrühmad ei ole mitte ainus koht, kus me tegutseme. me oleme loonud, me korraldame regulaarselt kohtumisi Ehm, näidata, et me oleme valmis eh, kõikide osapoolte panuse ära kasutama. usun, et siinkohal me oleme päris hästi toiminud ning kui me saame ka ombudsmani arvamuse, siis vaatame tulevikus, mida me saame sidusrühmade eh, koosseisuga ette võtta, aga tahaksin kiita neid eh, rühmasid siiski selle töö eest, mis nad on ära teinud, ma usun, et nad, need on väga mitmekesised töörühmad ja panustavad kõvasti meie töösse aruandluskohustuse kohta ning selle kohta, et, et mis öeldi mitmekesisuse ning äh, ühesarnasuse kohta härra Kiigoldi sõnavõttu hindan kõrgelt ja ma usun, et see ongi meie lähenemine. aruandluskohustuse puhul me oleme üritanud alustada väga laiahõlmaliste lähe-, laiahõlmalise lähenemisega ka väiksemad institutsioonid kaasata ning konsultatsioonide arutelude käigus me saime aru, et see mõjutab mõningaid väiksemaid äh, pankasid ja nüüd on meil sellised standardid, mis äh, katavad äh, ainult suuremaid panku. palju infot, mida tahetakse, tegelikult on kättesaadaval ka liikmesriikide tasandil ning eh, siin me oleme saavutanud nii palju eh, ühtlustatust kui võimalik, aga oleme valmis jätkama. konglomeraatide kohta tahaksin veel ühte ütelda. me eh, vaatame need põhjalikult läbi. kutsuksin teid üles tegema sama, mida ma üritan enda ametis läbi viia ehk siis põhjalikult see küsimus läbi vaadata, ma üritan paremini mõista, kas konglomeraatide direktiiv tegelikult on abiks olnud kriisi ajal see, et meil on sellised saated, kas see on midagi, mingit kasu toonud? me peame ikkagi vaatama, mida võib-olla tuleks siin selle koha pealt muuta. ja muidugi pangandusliit on väga oluline teema, aga seda tuleks eraldi käsitleda. minu mulje on see, et siin ei ole praegusel õigusloomel piisavalt äh, võimalust muuta niivõrd keerukat ja eh, suurt eh, organisatsiooni. tarbijakaitse kohta, jah, nagu ma ütlesin, meil on kaks eh, peamist valdkonda, hüpoteek, laenud ja siin oleme välja töötamas praegu vastutustundliku laenamise kohta juhiseid ning veel üks teemavaldkond, mis on väga delikaatne kriisi ajal kuidas pangad äh, laenamise äh, puhul äh, klientidega suhtlevad, kui tekivad hüpoteeklaenude tagasimaksmisel raskused. samuti oleme me koostööd tegemas teistega, ESMA tegeleb jaotusega, meie riski hindamisega pigem ning oleme samuti ETF-ide osas ning äh, mis on siis äh, ETF-is, mis on siis Euroopa rakkerühm. ning äh, samuti me oleme üritanud katta Euroopa rakkerühmas tarbeküsimusi. me oleme väga palju rõh-, survet avaldanud pankade rekapitaliseerimise küsimuses, pankadel on aga vahenditega probleeme olnud, nemad saaksid pigem ära kasutada oma positsiooni eh, ning müüa eh, jaeklientidele eh, riskantseid tooteid, nii et seda kindlasti tuleb lähemalt vaadata ning me peame seda ka järelevalve nõukogus järgmisel nädalal arutama. mis puudutab erinevaid instrumente veel, millega saaks parandada Äh, tekkinud tühimikke. Te olete meile andnud äh, väga palju vahendeid äh, seaduserikkumise vastu väljaastumiseks, kiireloomuliste olukordade lahendamiseks, tarbijakaitseks. Need pädevused on seotud muidugi määruse endaga. see tähendab seda, et siiani on meil olnud raske neid pädevusi kasutada, sellepärast et vabandust, regulatsiooniga on need seotud, sellepärast et pangandusvaldkonnas on meil ainult otse kehtivad reeglid, mitte mingit üldist regulatsiooni. ja see on väga oluline teema ning samuti mulle on jäänud mulje, et mõningatel juhtudel on meil kas võimalik kasutada pehmeid vahendeid, me peame veenma liikmesriikide valitsusi koostööd tegema või on siis bazooka Äh, selline formaalne protsess, äh, millega me saame kõik korraga ära lahendada, midagi vahepealset aga ei ole ja sellest on puudu. samuti me peame rohkem juhtimise peale mõtlema ametite puhul. praegu on meil ühest küljest komitee struktuur, äh, on meil mingi segu ametistruktuurist ning komitee struktuurist. <clears throat> me peame vaatama samuti, millist menetlust kasutada, kas ümberpööratud äh, enamus või midagi muud, need on kõik väga põnevad teemad, mida tuleks arutada. reaalmajanduse rahastamise kohta aitäh küsimuse eest. tahaksin ütelda jah. toonitaksin veel kord, et ainult miinimumosa, ainult need lõplikud arvud, mis te täna saite, on paremad. sada seitse protsenti on kaetud kapitalimeetmetega. laenamise vähenemine on olnud väga piiratud, ainult null koma kaheksa protsenti vististi. ja enamus sellest tuleneb ju sellest, mida me oleme tahtnud eh, ametitest seoses riigiabiga eh, ja muuga. nii et eh, jah aga teil on ikkagi õigus, et sellised asjad juhtuvad ning tõus on märgata kahes valdkonnas, liising, äh, pangalaenud, siin pangad on reageerinud väga kiiresti ülemaailmne pangandus äh, muidugi sõltub eelkõige Ameerika dollarist, äh, selle kursist ning see jällegi turu arengutest. teise, teised arengud on neis riikides, kus on suur riigivõla probleem Eh, see sõltub muidugi nõudlusest, eh, aga jällegi ka pangasektor on muutunud üha eh, vaoshoitumaks laenamises. me peame olema väga ettevaatlikud ja ma usun, et jah, meil on vaja stiimuleid meil on vaja võimendust, võimendus oli alguses liiga madal. eriti kapitaliturgude tegevuses, sellepärast et enne kriisi siin ei olnud piisavalt ära tehtud. varade hindamine ning äh, äh, kulude hindamine on ka üks valdkond, kus oleks võimalik äh, võimendit kasutada. laenamise vähendamine ei ole võib-olla õige lahendus, ma arvan, et me peaksime suutma leida õige tasakaalu. VKE-dele laenamine, me oleme komisjonile ka teatud mõtteid välja käinud, mida siin saaks ära teha. ja ka siin komisjonis on seda arutatud, põhimõtteliselt meie seisukoht on see, et äh, võib olla riskantne toetada laenamist VKE-dele läbi pankade. võib-olla oleks parem seda teha näiteks majandus äh, äh, majanduslanguse ajal oleks võimalik seda teha eelkõige läbi kapitalinõuete vähendamise praegu tingimused laenamises eh, VKE-del on väga karmid. suur aitäh, jah, Gabriel, palun nüüd kõik eh, toredad küsimused teile. jah, aitäh, ma üritan eh, teatud peamistele küsimustele keskenduda. sidusrühmade kohta aitäh Svenile küsimuse eest, kolleegid juba vastasid, aga meie oleme üritanud jõuda tasakaalustatud koosseisuni ning tagada ka kvaliteeti. oluline on ka muidugi see, millised on äh, vahendid nende sidusrühmade siseselt. kuidas nad saavad ennast ette valmistada, tarbijate poole pealt on seda muidugi raskem teha. me oleme äh, tarbija esindajatega sidusrühmades, äh, näiteks kindlustuse küsimustes, oma algatusel välja töötanud erinevate valdkonda, erinevate valdkondade kohta sellised faktilehed Solventsus kahe kohta, muu kohta, nii et nad mõistaksid paremini tarbija seisukohast, millega tegemist, nii et see on selline ettevalmistav tegevus, mille läbi me oleme ka üritanud abistada sidusrühmade liikmeid ja seeläbi on väga head arutelud toimunud. usun, et meil on nendega koostöö olnud väga hea pangandusliidu ning finantskonglomeraatide kohta esitatud küsimused, nagu ma ütlesin, ettepanek on Äh, tulemus mõne päeva pärast, ma arvan, et meil on vaja paremini mõista seda, mida me peame silmas finantskonglomeraatide all. EKP ei saa otseselt mõjutada kindlustuse pakkujaid. me saame läbi viia ka lisajärelevalvete konglomeraatide tasandil, et osalist sekkumist ei saa olla, ainult äh, äh tiputasandil on meil midagi teha, aga top holding ud on siis et, kindlustusettevõtted, ma ei tea, kuidas sellisel juhul oleks võimalik äh, kasutada meile antud pädevusi, aga oluline on samuti kindlustuse seisukohalt seda vaadelda ja usun, et on võimalik teatud samme astuda. näiteks äh, sisemudelid nüüd me oleme üle minemas Solventsus kahele ja sisemudelid tuleb ka kapitali tunnustamise jaoks heaks kiita. meil on tekkinud eh, probleeme eh, juba praegu. ma arvan, et me peaksime mõtlema selle üle, kas oleks võimalik EIOPA-le rohkem pädevust anda, nii et me suudaksime järjepidevuse sisemudelite puhul tagada. seda tehes me saaksime eh, pangandusliidu ja finantskonglomeraatide osas EKP-ga neid küsimusi arutada ja vaadata, kuidas oleks võimalik ka kindlustussektorit selgelt esindada. mida veel parandada saab? näiteks eh, juurdepääs individuaalsetele üksikisike andmetele, andmete teatud valdkondades meil see on olemas, aga ikkagi liikmesriikide vastavad ametid peavad ka vaatama, mis on seaduses ning selle järgi käituma. mina ootaksin küll midagi selgemat, äh, kui me, me regulatsioon läbi vaadatakse, näiteks kvantitatiiv, seda seoses kvantitatiivse mõjuhinnanguga ning äh, ka infoga, mis juba saab. kui me tahame ju hinnangu koostada, siis meil on ka vaja äh, andmeid. meie jaoks oleks hea edasi minna siis, kui meil on omaenda analüüsid tehtud, siis me saaksime otseselt kindlustusettevõtete jutule minna, nendega dialoogi pidada, see on ka üks asi, mida oleks võimalik parandada. nagu ma alguses ütlesin tarbijakaitse kohta ning artikkel üheksa kohta, ma arvan, et see on väga oluline element, sellepärast et kui meil ei ole alusseadusandluses ette nähtud, õiguslikus aluses ette nähtud võimalus teatud tooteid ära keelata, siis Äh, on, siis samas on jälle ka artikkel üheksa ning me ei saa seda ootust täita, mis seal on väljendatud. ja veel lõpetuseks üks asi, mida saab parandada ka pensionite poole pealt, äh, mainisin kolmandat sammast ja eraldiseisvaid tooteid. Äh, siin on puudu Euroopa-ülesest lähenemisest ja ma arvan, et meil oleks vaja rohkem läbipaistvust selles valdkonnas meil oleks vaja rohkem äh, rõhku panna sotsiaalkindlustusele Euroopas ning see on miski, mida me kindlasti tervitaksime, kui ning seda on soovitanud ka sidusrühmad komisjonile. Solventsus kaks, see on jällegi selline projekt, mis on juba pikalt äh, käigus olnud. minu vastutusalas äh, see ei ole selle ellurakendamine, nii et mina võin ütelda praegu, et ma kuulan ära parlamendi komisjoni, nii et ma loodan, et parlament, nõukogu ja komisjon jõuavad võimalikult peatselt kokkuleppele ähm, selges ajakavas, mis oleks realistlik ja mis annaks selge märguande edasi, et Solventsus kaks ellu rakendatakse. muidugi me teame ja me mõistame, et on teemasid äh, pikaajalise tagatise paketi osas ja toodete paketi osas, et probleeme on, aga me igastahes oma soovitused välja töötame eh, ja teeme seda sõltumatult, aga meil on samuti vaja ütelda, et me ei saa tagasi minna. see on minu jaoks ilmselge. solventsus üks, mis praegu eh, toimib ja ütlen selle nüüd selgelt välja see ei kata kõiki riske, mis olemas on. ma olen teile välja saatnud ka juba tabeli riskide kohta ja kui te vaatate, millised peamised ohud on välja toodud siin tabelis, siis enamus neist, mis on välja toodud, tegelikult ei, ei jää solventsus ühe alla see on üks peamisi probleeme, me peame seega edasi liikuma, meil on vaja selget äh, ajakava ning äh, ning tõsiseltvõetavaid lahendusi. me peame olema tõsiseltvõetavad ka äh, teistele partneritele. kuidas äh, oleks võimalik läbi pensionite ning kindlustuse rahastada majandust, jah, see on ka üks oluline aspekt, siin on ka mängus äh, pikaajaline hinnang. see on üks põhilisi asju, aga seda tuleb teha läbi tugeva regula-, regulatsiooni kui me vähendame nõudeid äh, pensionitele ning kindlustusele, siis me teeme midagi äh, head majanduskasvu jaoks. ma usun, et see ei ole hea lahendus. ma kardan, et me oleme näinud seda juba muudes valdkondades, äh, mida see endaga kaasa toob. kasv on vaja, aga kasv peab olema jätkusuutlik ning seda on võimalik saavutada ainult siis, kui meil on tugev seadusandlik alus kindlustuse pensionid muidugi oleksid sellised valdkonnad, mille abil oleks võimalik rahastada majandust. Äh, riskikapital äh, ja muu kindlasti ka, aga palun ärgem provotseerigem rohkem ri-, eh, või tekitage rohkem riske ja kriise, aitäh! jah, meil oli siin väga palju huvitavaid küsimusi, kuid meil on veel kaks eh, raundi siin küsimuste vooru, nii et eh, ma palun kõigil jääda lühi-, napisõnaliseks. järgmised kolm on Peter Skinner, Nicky Ford, palun, Peter! ma, aitäh, ma üritan olla väga lühisõnaline kas te leiate, et kõige parem moodus äh, on välja töötada selline territooriumiväline menetlus, äh, fondid, võib-olla tööstusmaksud, kuidas me neid saaksime ära kasutada ähm, sellise ühiskomitee raames ning pensionid, Jopa, Gabriel ma lugesin teie veebilehelt, et te ei laienda rake-, reguleerimisala pensionitele ja kindlustustele. ja ma olen täiesti nõus teiega Solventsus kahe osas, selles mõttes, et mõned inimesed eelistaksid Solventsus ühte praegu Euroopa Liidus ning ähm, ka mm, te, mujal maailmas, kuid äh, seda ilmselt ei juhtu. aitäh. Iiva, palun. aitäh, proua esimees mul on ainult üks küsimus. EBA eesistuja härra Enriale. härra eesistuja, võttes arvesse seda, et praegu on meil tehtud ettepanek ühele pangandusjärelevalvele, mis ähm, hõlmab EKP-d, kas siis ähm, EBA on siis vastutav rakenduste eest ähm, ühtsete eeskirjade järgi? milline on teie arvamus, kuidas tagada seda, et otsuse tegemise protsess EBA-s ei vii selleni, et äh, see Äh, hääletatakse maha ähm, pangandusliitu mittekuuluvate riikide poolt. aitäh. aitäh, Viki, palun. jah, aitäh. mul on küsimus äh, härra Enriale. mul oli väga hea meel kuulda, et te rääkisite siin karmidest nõuetest likviidsusele. ma olen seda siin küsinud kogu aeg nii komisjonilt, kas me hakkame Baseli rahvusvahelisi reegleid rakendama või mitte. kas me võtame arvesse mineviku vead, Äh, ning õpime nendest äh, ning kuidas me saame siis kapitali likviidsuse osas rahvusvahelistele kokkulepeteni. Te vist vihjasite sellele, et meil on Eurotsoonis tulemas äh, ühed reeglid ning euroalasse mittekuuluvatele riikidele teised reeglid, see mulle absoluutselt ei sobi. mul on ka teine küsimus, kuna ma olen üks läbirääk-, läbi, läbirääkijatest läbi ähm, kui me vaatame nüüd seda kapitalinõuete direktiivi, kas siis äh, Basel on äh, sellega ähm, vastavuses, te räägite siin kahesajaleheküljelistest äh, eeskirjadest? kolmesajast protsendipunktist kas suured pangad saaksid sellega siis vastavuses olla ning väiksemad mitte? teine küsimus, likviidsus komisjon saatis meile uue versiooni likviidsuse kohta ning selle jälgimisperioodi ajal on võimalik neid likviidsusmääre jälgida. tundub, et komisjon on võtnud välja nad kõik nii lisadest eh, sõna ülekantavad varad on sealt täiesti kadunud. kas komisjon enne selle ettepaneku tegemist on teiega konsulteerinud? ning äh, lisaks äh, VKE-dele laenamine, kas äh, te olete ka sellest rääkinud komisjoniga, mina seda dokumenti ei ole tegelikult näinud ja ma ei saa läbirääkimisi edasi pidada, kui ma seda informatsiooni ei oma. minu jaoks on äärmiselt oluline see, et te olete sõltumatud, te ütlesite, et te töötate välja ühtse reeglistiku ning üks minu kolleeg just küsis, mis siis saab, äh, kui äh, hääletamine on kallutatud, kuidas te jääte sõltumatuks äh, kuidas te seda teete, aitäh? aitäh! kui nüüd keegi üle viie minuti ei räägi, siis ilmselt lõpetame me õigel ajal ka selle küsimuste vooru. aitäh, ütleb Steven Major, ma tahaksin rääkida siin territooriumi välisusest. see on seotud asjaoluga, et meie finantsturud on omavahel seotud ning ähm, ähm, võrdsed võimalused peaksid äh, kehtima ka territooriumi välistel tingimustel ning meie arvates on väga mõistlik, et äh, Euroopa Liidu väljaspool äh, poole kuuluvad ettevõtted, kes siin teenuseid pakuvad, ka, käivad ka samade nõuete alla, sest need ongi võrdsed võ-, võimalused ning seega me palume, et nendel ettevõtetel vastata samadele tingimustele, mida Euroopa Liidu ettevõtted peavad ähm, järgima. nii et äh, see on kõik seotud turgudega ning kui me võtame näiteks oma Ameerika ühen-, Ühendriigi partnerid, siis ka nemad peavad sellega kaasatud olema. kui samamoodi peavad käituma ka Euroopa Liidu ettevõtted ning see on põhimõte, selline aluspõlu, aluspõhimõte või normaalsus. see on kahepoolne küsimus. vaatame erisusi üle terve Euroopa Liidu ning järelevalve küsimusi. süsteemid ei ole praegu kattuvad, seega on äh, väga oluline, et me käime ka G kakskümmend strateegia või G kakskümmend eesmärkide alla ning väga oluline on ka see, et kui me hindame kolmanda äh, riigi mm, süsteemi vastavust Euroopa reeglitele, siis äh, me oleme näinud äh, seda väga palju läbirääkimiste ajal oleme üritanud oma näiteks Ameerika Ühendriikide kolleegidega, et nad ei taha Euroopa järelevalve alla käia või et nad ei usalda Euroopa järelevalvet ning Euroopa ettevõtetel on probleemiks see, et äh, nad äh, peavad käima nii Euroopa Järelevalveameti ähm, kontrolli alla kui ka siis Ameerika järelevalve alla. ning me töötame siin väga palju selleks, et äh, komisjoniga koos see mudel välja töötada ning äh, meie Aasia kolleegid to-, toetavad meid, sellepärast et ka nemad tahavad sellise ühtse mudeli välja töötada, et me oleme vastastikku, tunnustame üksteise standardeid, kuid pean ütlema, et on äärmiselt keeruline äh, veenda meie Ameerika kolleege selle äh, heades eesmärkides. nii et siis fondid, rahastamine, nagu ma juba ütlesin, siis peame me minema kas siis ähm, sajaprotsendilise äh, rahastamise või nullrahastamise juurde riiklikest fondidest ning ähm, see on meie eesmärk, kuhu me jõud-, äh, jõudma peame, ilmselt saab see olema kombinatsioon äh, see saab ole, tulema siis valdkonnast ühelt poolt ning teiselt poolt siis ka Euroopa Liidu eelarvest. ning Äh, kes, des-, depositooriumide puhul saab see kindlasti ka kehtima hakata, nii et meil äh, on äh, turuosalejate nõuded paigas. meil peab olema õiguslik kindlus nii et kaheksakümmend protsenti tuleb turgudelt ning kakskümmend protsenti valitsustelt, see on väga hea, kui meil on olemas need maksusüsteemid või maksumäärad täpselt paigas, mida kasutada ning rohkem teeb äh, mulle muret see ähm, turuosalejate äh, elujõulisus või see, et kas nad on äh, toimivad ning nii palju siis minu poolt. nii, Andrea, palun, nüüd on sinu kord, aga palun mitte nii kaua rääkida kui eelmine kord. aitäh, esimene küsimus, otsustamine EBA-s. siin on väike pinge õhus artikkel nelikümmend kaks ütleb, et juhtkonnas istuvad inimesed peaksid töötama Euroopa Liidu huvides ning äh, nad ei peaks äh, võtma mingeid nõuandeid äh, ei Euroopa Liidu ega ka riiklikelt ametiasutustelt, kuid samas on meil siin ka riik, riikide esindajad ning siin on väike selline pinge sees. ning mis puudutab seda, et komisjon on liikunud selliste sõltumatute paneelide poole, me võtame vastu tehnilisi otsuseid, me ei tegele poliitilise läbirääkimisega, meil on ekspertide paneel, mis paneb paika head standardid ning praktikad ning ähm, me peaksime uurima rohkem seda, kuidas see rohkem toimima hakkaks, nii et niimoodi me väldime seda, et need ähm, järelevalvajate äh, enamus saaks ähm, otsustele rohkem mõju avaldada siis kui vähemus. nii et me tahame minna selles suunas ja oleme juba esimesed sammud sellesse teinud. mis puudutab rahvusvahelisi standardeid ning nendele vastavus olemist, nagu teate, siis Baseli komisjon on teinud rakendamishinnangu ning kolleegide vastastikuse hindamise aruande, kuidas tegevused on siiani läinud ning on eh, mitmeid valdkondi, kus Euroopa Liit ei ole vastavuses Baseliga, sellel on mitmeid põhjusi, sellepärast et mõistagi me oleme vastavuses eh, e eeskirjadega, neid peab olema umbes kaheksa tuhat siis suuremat panka, osad väidavad, et need standardid peavad olema kõikidele pankadele kohased, kuid minu suurimaks mureks on kapital ma mõistan täiesti, et võib-olla me peaksime neid äh, reegleid võib-olla veidi kujundama korporatiivsetele pankadele, kuid see kooperatiivpankadele, kuid äh, mida vähem paindlikkus sealjuures, seda parem ning mina toetan täielikult äh, mida, seda, mida ma juba ütlesin eelmine aasta, et TBA-le on antud äh, rohkem mõju kapitaliinstrumentide väljatöötamisel. kuid komisjon äh, arutab asju meiega, meil on väga hea koostöö nendega, ma pean ütlema, ning ma hindan seda väga kõrgelt. likviidsuse Äh, puhul on siin väga delikaatne tasakaal vaja leida, meil peab olema tugev likviidsuse nõue, äh, mis äh, viib tugevama ettevõtlusmudelini, kuid teiselt poolt peab peame me vältima, et sellised tugevad likviidsusnõuded ähm, tapaksid meie raha, finantsturgusid, mis on juba suremise äärel seega me peame seda veel ähm, arutama nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, see võtab veidi aega, kindlasti järgmisel aastal edastame me teile oma aruande äh, ning me töötame nende nõuete alal ning paneme paika kogume kokku eri pankadelt hm, neid nõudeid, nii töötame need standardid välja me tahame kõikidelt pankadelt saada aruanded, et see kõik siis kalibreerida ja tulla sellise ühendatud aruandega teie ette. nii, ma juba nüüd vastasin sõltumatuse kohta, nii et seega ma ka praegu lõpetaksin, aitäh. võib-olla me hakkame sellel alal, me hakkame, mina pean tegema läbirääkimisi järgnevatel nädalatel, mitte aga järgmistel aastatel. komisjon on äh, võtnud välja raportist äh, teile mõningaid osasid likviidsuse alal. kas te olete nõus sellega, mis nad on teinud või peaksime me tagasi tulema arutelude algse osa juurde? aitäh, mina pean tagama seda, et ähm, me jääksime EBA mandaadi juurde, meie paneme paika tehnilised standardid, kogume andmeid likviidsuse kohta, meie ei äh, koosta aruandeid äh,, selliste, selliseid lõplikke aruandeid ma loodan, et meile see an-, mandaat jääb äh, alles ning see mandaat on piisav selleks, et me saaksime andmeid koguda ning koostada äh, selline hea instrument selleks, et kalibreerida need äh, nõuded korralikult. me oleme juba sektorile andnud märku, et meil on mõningaid instrumente, nagu näiteks omakapital või hüpoteegid, meie arvates ei ole ähm,, ei ole need siiski piisavad vahendid. aitäh, mis puudutab mis puudutab ekstraterritoriaalsust, siis jah, tõesti, nagu Andrea ütles, me töötame ähm, töötame selle nimel, et saada Euroopa standardeid sellistele üldisele lähenemisele ning see oleks väga hea lahendus, kuid samal ajal me peaksime ka tarbijakaitsele tähelepanu pöörama siin meie Euroopa ettevõtetes, meil peab olema ekvivalentsus, meil peab olema tõhusam järelevalve maailma tasandil, võttes arvesse ka kolmandaid riike, see on täiesti ees, iseenesestmõistatav. me räägime läbi juba Jaapani, Bermuda ja Šveitsi, Šveitsiga ning meil on ähm, praegu kaheksa uut riiki ähm, vaatluse all, et vaadata erisusi ning sarnasusi ning ka äh, Ameerika Ühendriikidega me äh, oleme välja töötamas projekti, et kuidas võrrelda meie erinevusi ja, ja sarnasusi ning me tuleme selle, nende aruannetega kindlasti avalikkuse ette, on, see on väga oluline töö, mida me teeme ning mulle tundub, et äh, see on äh, ala, mis on meil kindlasti äh, mm, nagu, mida me valdame väga hästi ning kindlustuse alal peab, peab veel kindlasti ka edasi töötama, mis puudutab rahastamist ning sajaprotsendiline raha, rahastamine või siis ka tasud mina olen sajaprotsendilise rahastuse poolt, kuid äh, mida enam aega läheb edasi ning me vaatame ähm, sellist äh, samm-sammult lähenemist, ähm, otsese järelevalve alla minekut, äh, siis kindlasti võib siin ka neid makse või tasusid kõne alla võtta ning see sõltub juba sellest, milliseid pädevusi te tahate hiljem anda meie järelevalveasutustele pensionid, meie oleme komisjonile oma nõuanded juba eh, esitanud eh, selles osas, mis puudutab EIOPA ümberkujundamist Euroopa pensionite puhul on see nüüd esimene kord ajaloos, kus eh, me kogume andmeid erinevatelt pensioni kindlustuse pakkujatelt ning see on väga oluline protsess eh, hindamise väljakuju, kujundamisel. me võtame arvesse eh, pensionifondide eripärasid ja vaatame, kas neid on võimalik eh, ühe sellise ühtlustatud eelarve alla panna kuid pensionifonde on vaja rohkem järele valvata, ma tahan olla siin aus meil oleks vaja ka nõndanimetatud äh, reaalsusteste pensionifondidele, me ei saa teeselda, et kõik on hästi, kui see tegelikult nii ei ole, riske on väga palju, meil on väga palju madala intressiga äh, skeeme, mis tapab tegelikult pensionifondid, te teate seda kõik, nii et meil on kaks võimalust, kas me äh, te, oleme nagu jaanalinnud, paneme pea liiva alla ja teeme näo, et mitte midagi ei ole ning tulevikus on meie ees väga suured raskused või siis me teeme need reaalsustestid. ning kui me teeme kalkulatsioone ning muudame kõik läbipaistvamaks, see ei tähenda seda, et me peaksime hakkama kohe neid fonde rekapitaliseerima, vaid see annab seda, et mõlemalt poolt nii tööandjad kui ka töövõtjad on, ähm, näevad, palju läbipaistvamalt, kes tegelikult neid riske kannab ning siis on meil stiimulid, et ming-, meetmeid võtta ning tulemusteni jõuda ning me peame eh, seda eh, selgelt välja ütlema väga mitmed pensionifondid ei ole jätkusuutlikud ning minu vastutusalas on see esile tuua, ma tean, et see saab olema raske, kuid see on minu vastutusala, et sellele osutada ning ma olen juba sellele teele asunud, kui te juhuslikult olete lugenud seda, mis ma olen kirja pannud. nii et me peavad olema reaalsust kontrollid, see on tulevikku silmas pidades, Euroopa tulevikku silmas pidades ülioluline. aitäh ning järgmine ko-, Ludvigson, Sanchez ning ka mina ise saan natukene lõbust osa. Tack så mycket. Förhandlingarna om nästa års EU-budget ska... Suur tänu. me peame lõpetama järgmise eel, aasta eelarvealased läbirääkimised nüüd sügisel, aga arvamuste erinevused on väga suured, et kui palju ressursse meil on vaja järelevalveasutustele. me oleme arvamusel, et järelevalveasutuste eelarveid tuleks suurendada. komisjon ja nõukogu soovivad äh, paljusid äh, kärpeid sisse viia ja tahaksin esitada siinkohal küsimusi teile kõigile kui nõukogu ettepanek läbi läheb, siis äh, millised oleksid selle mõjud äh, teie tegevusele? kuidas te üldse saaksite oma ülesandeid täita, kas te äh, osades valdkondades peaksite oma ambitsioone vähendama? me tahame luua endale selge pildi eelarve vajadustest. komisjon oma aprilli ettepanekus äh, andis esialgsed eelarvealased hinnangud ja kuidas teie hindate neid esialgseid eelarveid, mida teile on äh, välja pakutud, kas äh, teie jaoks on midagi muutunud seoses ülesannete täitmisega? Sanchez Presedo suur tänu, äh, kaks küsimust, üks puudutab finantsstabiilsust, teine puudutab tarbijaid. kõigepealt äh, finantsstabiilsus. ma tahaksin äh, teada, nende riikide toetamise kohta, mis on nüüd osad päästepakettidest ja siis tarbijate kohta küsimus esmale, meil on teatud äh, eelis äh, osalused äh, finantsturul, need on ülimalt riskantsed tooted, mida on müüdud kodanikele. käimas on seoses nende finantsvahendite või toodetega palju lepitusmenetlusi. ja selle olukorrani oleme me jõudnud, kuna on olnud puudu meil äh, suunistest ja regulatsioonidest. meil on käimas ka triloog äh, nõukogu parlamendi komisjoni vahel seoses äh, hüpoteekide direktiiviga. ja kuidas äh, teie hindate võimalusi seda tulevast direktiivi Euroopa Liidus rakendada? kui teil on ka mõtteid sel teemal, siis äh, tahaksime neid kuulda. ja lõpetuseks äh, küsimus Jopale. eelmise aasta lõpus te esitasite raporti teemal äh, haridus finantsvaldkonnas. kas te võiksite seda kommenteerida? ja minu kord mul on mõned äh, küsimused äh, Pangandusliidu ja kapitalinõuete direktiivi kohta. me olime ju samal ECOFIN-i koosolekul ja ma tahaksin teile öelda, et äh, kui EKP saab ainsaks järelevalvajaks, siis äh, mida me teeme riiklike asutustega. meil on siis üks äh, seadusandluspakett, mis annab EKP-le kõikvõimalikku pädevusi, aga samas äh, Eurotsooni liikmesriigid nii kaugele ei ole jõudnud ja ministrid ütlevad meile, et parlamendid äh, soovivad, et neid ka kaasataks. ja rahvusparlamendid ehk riiklikud parlamendid soovid olla kaasatud ka ESM-i aruteludesse. nii et äh, EFSF-i ja ESM-i varad on umbes äh, sama suured äh, kui need, mida Ühendkuningriik äh, pidi andma oma pankadele kriisi ajal, nii et mulle tundub, et varasid ei ole piisavalt, et päästa kõiki Eurotsooni pankasid, kui vaja, nii et ma tahaksin nüüd teada, et äh, ükskõik, mida me siin teeme, see tundub olevat äh, halva mõjuga siseturule, meile tundub, et me siin saame midagi positiivset, aga tegelikult seda ei saa ja hoopis moonutame siin siseturgu ja see valmistab mulle tõesti muret. edasi. Te mainisite paindlikkust ja just Eurotsoonis paistavad olevat need standardid väga lõdvad. aga kuidas te tulete toime makromajanduslike variatsioonidega, kui teil on Eurotsoonis üks järelevalvaja? meil võivad aga tekkida endiselt kinnisvaramullid äh, Iirimaal ja Hispaanias, meil on ju üks rahanduspoliitika, mullid ei ole välistatud ma olen siin äh, istunud juba seitse aastat ja Kay Mitchell kogu aeg küsis äh, Trichelt, et äh, mida me teeme nende võimalike kinnisvaramullidega ja see oht ei kao üleöö. nii et kuidas me selle teemaga peaksime toime tulema? kas meil peaksid olema riiklikud järelevalvajad, kes annavad nõu EKP-le? aga kuidas see EKP sellesse olukorda peaks suhtuma? ma siinkohal peatun, jah. ja nüüd likviidsusest. ma tahaksin teada esmaarvamust likviidsuse kohta. ma olen arvamusel, et äh, rahaturufondid äh, äh, on nii-öelda uksed kinni pannud, sest nad ei tea, mis toimub pankades, nad ei ole kindlad, kui äh, elujõulised on need institutsioonid, äh, kuhu nad peaksid investeerima, nii et äh, pangad äh, on hirmutanud turge ja sellest hirmust me saame üle olukorda avalikustades me ei tohi äh, lähtuda sellest, et stabiilne on olukord siis, kui äh, ei teata, mis panganduses tegelikult toimub. ja palun. tänan. vastaksin mõnedele küsimustele. kõigepealt, mis puudutab äh, meie eelarve küsimust, siis jah, esma eelarve soovid on kasvanud võrreldes äh, esialgselt välja pakutud arvudega aastal kaks tuhat üksteist ja see on seotud sellega, et seadusandlus on äh, muutunud, on tulnud uut seadusandlust, mis on andnud meile uusi vastutusvaldkondi ja seetõttu me olemegi nüüd äh, arve suurendanud, see on seotud auditiga, see on äh, seotud äh, riskikapitali kontrolliga ja erinevate äh, uute seadusandlustega. ja mis juhtub, kui me neid summasid ei saa? me saame aru, et te ootate esmalt äh, kui äh, värskelt organisatsioonilt äh, tõesti ettevõtluslikku lähenemist küsimusele, me tõesti teeme väga pikki tööpäevi, et selle kõigega toime tulla. aga igal juhul äh, töökoormus on meil tõesti väga suur ja kui me soovitud summasid ei saa, siis meil äh, kõike äh, ei ole võimalik teha, kõiki ülesandeid ei ole võimalik täita ja see loomulikult õõnestab järelevalvajate kui selliste mainet. meil äh, peaks olema ka väga hea maine, väga kõrge maine ja kui me läbi kukume, siis äh, see ei oleks hea mitte kellelegi, sada kuuskümmend on see summa tõesti, mida meil oleks vaja ja siis me suudame oma ülesandeid täita. nüüd äh, edasi, mis puudutab äh, tarbijaid ja erinevaid äh, tooteid, siis üldiselt võib öelda, et finantssektor ja finantsnõustajad on alles nüüd hakanud muutma oma seniste äh, fokusseeritust ja nüüd keskendutakse rohkem äh, tarbijatele. pööratakse rohkem tähelepanu äh, tarbijate kohtlemisele, tarbijad ei vaadelda ainult äh, äritegevus objektidena, vaid mõeldakse ka, kuidas neile teatud tooteid korralikult pakkuda riiklikud äh, järelevalvajad äh, ja seadusandlus, äh, ma usun, et siin saaks ka veel lisatööd teha, sama puudutab ka MIFIDit, ESMA on siin teinud omad ettepanekud. samuti ma tahaksin öelda, et seoses eurofondidega meil on erinevaid probleeme. eurofonde on võimalik müüa ilma nõuannet, saamata või ilma nõuande teenuseta, seda tuleb muuta. nagu ma juba ütlesin, siis äh, praegu meil on toimimas äh, mehhanism, mis näeb ette, et kui müüakse tooteid äh, jaetarbijale, siis on vaja avaldada teatud info, tarbija peab aru saama et toode, mida ta ostab, vastab teatud äh, nõudmistele ja mis puudutab stiimuleid, siis äh, jah, nõuandjad äh, mõnikord teatud moonutunud süsteemides tea-, saavad äh, preemiad, kui nad müüvad teatud tooteid, mis äh, moonutab nende nõuande tegevust, äh, nõuanded ei ole enam äh, siis pädevad, see kõik puudutab üleüldse tasustamisvaldkonda, finantsnõuandjate tasustamist. edasi rahaturufondid. praegu on olukord selline et äh, väga keeruline on nendel fondidel majanduslikult mõttekalt toimida teatud põhjustel, suur tänu. on the um... On the budgetary issue I will try to give you suur aitäh, eelarve küsimuses ma tahaksin tuua kolm näidet selle kohta, kuidas see toimib meil esmalt andmeanalüüs, meil on äh, vaja läbi teha palju andmeanalüüsi stressitestide jaoks, samuti likviidsusraportite järg-, läbi vaadata. ja neis valdkondades, kui meil ei ole piisavalt vahendeid, siis me peame väljast äh, teenuse ostma andmete osas ärge saage meist valesti aru, osa andmeid eh, me vaadatakse läbi läbi Bundespanga. seda sellepärast, et meil ei ole lihtsalt vastavat IT-infrastruktuuri. stressitesti, eh, mis, neid me teeme Exceli lehtedele. Eh, operatiivrisk oli päris kõrge, aga kõik läks hästi, tegemist oli väljakutsega, aga niimoodi me oleme praeguseni tööd teinud statistiline võimekus oli ka päris madal. kui aga seda tööd korralikult tahate teha, siis on vaja ikkagi teatud alustaristut. lihtsaks äh, näiteks on see, ma juba enne mainisin, et meil on hindamise küsimustes äh, järjepidevusega probleeme. osad äh, liikmesriigid on läbi teinud väga suured varade läbivaatused, eriti need, mis on programmi all. meil on aga vaja järjepidevust, meil on vaja mida rohkem on äh, vahendeid, seda kergem on tagada ka järjepidevus, mida vähem on vahendeid, seda rohkem tuleb lootma jääda liikmesriikide ametite hinnangule. nii lihtne see ongi, kolmandaks. Äh, standardite väljatöötamine, siin on asi sama. mida vähem teil vahendeid on, seda rohkem tuleb äh, lootma jääda komitee stiilis standardite väljatöötamisele ehk teisisõnu siis võib-olla ei pühenduta niivõrd Euroopa-ülese lähenemise väljatöötamisele, vaid pigem liikmesriikide poolsele. mis puudutab ametite toetamist programmi äh, või surve all olevates riikides, siis Hispaania ja Küprose rekapitaliseerimishinnanguga me oleme juba seotud ja see, seda me tervitame, me olime natukene pettunud, et meid ei eh, võetud kaasa, kui samasugust tööd tehti teistes riikides. me üritame osaleda, pakkuda oma ekspertiisi, eriti stressitestide jaoks, no võiksin ütelda ka veel, kuna te mainisite eh, tarbija küsimusi, siis me oleme Euroopa Rahandusliitu üritanud viia nii kaugele, et need tooted oleksid ka jae tarbijatele, see on võib-olla kõige olulisem. oma endises vastuses mainisin ka seda, et me töötame välja suunised vastutustundliku laenamise kohta Need on sellised valdkonnad, kust meil ei ole väga palju mandaate antud standardite ning eh, eh, siduvate reeglite osas, aga igastahes me töötame suunistega edasi ning kui te leiate, et mõningates valdkondades oleks vaja rohkem ära teha, siis me jääme teile lootma. pangandusliidust veel. oluline see on, me oleme seda arutanud augustist peale e. SFF ning teised saavad osaleda pankade rekapitaliseerimises tegemist oleks suure sammuga edasi aga need on ikkagi lühiajalised lahendused, ma loodan, et massiivse rekapitaliseerimisele tänu, mida me oleme teinud ja kümme protsenti SKT-st on juba, suur osa SKT-st Euroopa Liidu tasandil on juba selleks ette nähtud, äh, siis nüüd on meil vaja raamistikku, mis oleks äh, tugevam institutsionaalselt, meil on vaja kontrolli Euroopa Liidu tasandil, aga meil on vaja samuti ka vastutust. meil on vaja, et pangad osaleksid Euroopa fondis oma panusega ning me peame samuti tagama, et sellest piisab ning et pangad äh, võivad minna pankrotti, ilma et seeläbi satuks ohtu maksumaksjate raha. aga meil on vaja ka ikkagi äh, tagavara varianti Euroopa vahendeid ning äh, ka vastutust ning aruandlust Euroopa tasandil nende vahendite kasutamise üle ning see on oluline meil on äh, maksu prudential äh, reeglite puhul võimalik äh, kasutada ühtseid eeskirju. liikmesriikide tasandil on meil olemas juba ühtsed reeglid ning me saame kapitalinõudeid täita erinevate pankade puhul vastavalt neile riskidele, mis kaasnevad, seda tehakse teise samba all. Euroopa Liidu tasandis Äh, makrousaldatavuse puhul on meil vaja mm, samu reegleid. siis saaksid liikmesriigid kasutada kapitalipuhvreid. aga seda on vaja teha Euroopa Liidu tasandil ja EXPO-st on vaja ka korralikku kontrolli, seda tuleb teha korralikult, mitte lihtsalt äh, ringkaitset äh, üles ehitada, vaid vaid me peame tõesti äh, tegelike kriisidega ja mullidega toime tulema, seda saab EKP-s teha. ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peab samuti um, selgemad seisukohad võtma selles osas, kuidas neid vahendeid kasutatakse, aga meetmed oleksid samad ning mehhanismid peaksid vastama ka sellele. On, on the first issue on, on the budget. suur aitäh, jah, esimese teema kohta, eelarve kohta summade vähendamine. selle üle on komisjon head meelt tundnud, aga meie tahame ütelda seda, et tegemist on juba miinimumiga, mis meil on ette nähtud, see peab olema selge ja me täname teid ja teie toetuse eest. mis oleksid tagajärjed, kui me ei saaks seda? ma arvan, et siin me võime olla väga läbipaistvad, on teatud piirud sellele, kuivõrd on võimalik vahendeid kärpida. teatud projekte me ei saaks ellu viia ja ma arvan, meil on neid vahendeid, vaja neid vahendeid, me oleme praegu üles ehitamas IT-taristut ning keskset andmebaasi. kolleeg ka mainis IT-probleeme, kui meil ei ole piisavalt vahendeid, siis me peame peatama selle töö ning see oleks tõesti väga halb. inimressursside puhul meil on vaja inimesi, kes need analüüsid läbi viiks lisaks tavalisele tööle, mida me juba niigi teeme reguleerimise vallas, palutakse meilt, et me viiksime läbi ka hinnanguid nagu näiteks solventsus kahe ning pikaajaliste tagatiste küsimuses ja muidugi on meil vaja kogenud inimesi, et seda teha, et tagada tulemuste kõrge kvaliteet, nii et me saaksime Euroopa tasandil võtta vastu häid äh, otsuseid. analüüs peab olema ka sõltumatu. me oleme alati ütelnud, et meie tegelik vara on inimesed, mida paremad inimesed meil tööl on ja ma usun, et meil on head äh, inimesed tööl, aga me peame jätkama kui me tahame, et äh, me suudaksime ambitsioonikaid eesmärke täita. tarbijate kohta proua Sanchez Presedo mainis seda äh, ning mainis ka finantskirjaoskust. jah, eelmisel aastal kogusime äh, kokku kõik algatused finantskirjaoskuse vallas, me oleme selle kallal töötamas praegu ühiskomitee tasandil, nii et selles valdkonnas tehakse veelgi rohkem, aga ma tahaksin samuti kasutada võimalust ja mainida veel ühte asja ma tõepoolest toetan äh, koolitamist finantsküsimustes, ma arvan, et siin tuleb äh, edasi liikuda, aga samuti tuleb äh, aru saada, et see ei ole mingi imevahend. me ei ei saa jääda lootma ja me ei tohi oodata, et tarbijad teeksid kõik otsused. kui tarbijatel on kogu info, et me ei saa eeldada, et nad alati ratsionaalseid otsuseid vastu võtaksid, nii see ei ole. ma arvan, et me peaksime natuke paradigma muutma ning muidugi me peame õiget, head informatsiooni pakkuma, aga see info peab olema võrreldatav ja standardsem. ning eh, seda me praegu pakume ka üksikisikute pensionite küsimuses ning samuti pakume eh, tarbijakaitse valdkonnas äh, nii et me üritame paremat informatsiooni pakkuda, tõenäoliselt mitte rohkem, aga paremat ja võrreldavamat. ning samuti toodete juhtimine ning äh, samuti stiimulid, nagu Steven ütles, ka kindlustuse koha peal, muidugi stiimulid on väga oluline nende toodete jaoks, mida müüakse. ja ma loodan, et äh, Pripsi ning äh, ja investeerimistoodet käsitleva paketi ja teiste küsimuste puhul me seda aru, võtame arvesse, see kõik on oluline. aga sellest ainult ei piisa, nii et meil on vaja ikkagi rohkem läbipaistvust äh, ärijuhtimises ning ka selles, kuidas äh, müügitavad on. ainult äh, läbi rohkema info ning finantskirjaoskuse me seda probleemi ei lahenda. suur aitäh, Quentin, ma ei näegi sind eriti, suur aitäh tõesti väga põnev kohtumine on olnud ja küsimuste-vastuste voor oli samuti väga põnev. ma usun, et me saime mm, väga palju tarkasid teada, nii et suur aitäh teile ning ootame järgmist võimalust kohtuda. ja suur aitäh ka tõlkidele, ütleb väga lahkelt esinaine, ükskord ometigi lõpetasime peaaegu õigel ajal.